Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Daamid ja härrad, palun võtke istet. Ich darf Sie sehr herzlich zu dieser tervitan teid meie pärastlõunasel koosolekul koostöös Inimõiguste allkomisjoni ja Euroopa Liidu Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis osalevat delegatsiooniga. mul on hea meel, et ka Otmar Karas on täna siin meie seas. palun teid seal tagapool, härra Stutzmann. palun vaadake, et äh, teie töötajad natuke väiksemad oleksid mul on hea meel siin täna tervitada Mihhail Hodorkovskit, avatud Venemaa liikumise algataja härra Torkovskiga oli meil võimalus juba kohtuda Strasbourgis mitteametlikult. ja ma arvan, et ähm, tegemist on väga olulise äh, kohtumisega ja meil on võimalus öelda, et äh, me leiame, et ähm, õigussüsteemi on kuritarvitatud, tema puhul ei ole vastuvõetav äh, sellised äh, kohtulahendid ja selline kinnipidamine. ka Amnesty International on seda meelt. ta on nimetanud äh, härra Hodorkovskit meelsusvangiks ja see pikk vangistusaeg kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat kolmteist töölaagris ei olnud kindlasti lihtne. aga meil on väga hea meel, et pärast vabanemist äh, olete leidnud jõudu ja julgust, et ähm, astuda välja Venemaa kodanikuühiskonna nimel selle tugevdamiseks ja seda ka liikumise avatud Venemaa kaudu me teame, et äh, meie suhted Venemaaga on hetkel ka Venemaa käitumise tõttu naaberriikidega väga kriitilised, ma ei pea teile meenutama konflikte Moldovas, Gruusias, Ukrainas ja ka mujal. kuid oleks väga huvitav kuulda ka teie hinnangut sellele, eelkõige huvitaks meid, kuidas te näete Venemaa sisemisi arenguid ja kuivõrd on demokraatlikul opositsioonil seal arenguvõimalusi, millised on koostöövõimalused ja kas on olemas šanss, et sõltumatu kodanikuühiskond suudab edasi areneda ja ellu jääda. palun, härra Hodorkovski, teil on sõna. благодарю вас, господин председател. suur tänu, härra esimees, suur tänu, head sõbrad, selle eest, et olite nõus mind täna ära kuulama. tahaksin teile tutvustada oma muljeid sellest, mis praegu äh, toimub rahvusvahelisel areenil seoses minu riigiga. täna on üle-euroopaline julgeolekusüsteem põrkunud väga olulise katsumusega, kõige olulisema katsumusega pärast Teise maailmasõja lõppu. Venemaa täiesti avalik Krimmi hõivamine ja ka Kagu-Ukrainas territooriumide hõivamine näitab, et Jalta ja Potsdami maailmakord on lõppenud. seitsekümmend aastat on möödunud Jaltast. ja võib öelda, et see ei olnud täieliku stabiilsuse aeg Euroopas, kuid mitte kordagi selle aja jooksul ei rikkunud ükski Jalta ja Potsdami süsteemi riik avalikult seda põhimõtet, mis on olnud sõjajärgse Euroopa konsensus, konsensuse nurgakiviks, nimelt et konflikte ei lahendata Euroopas sõjalisel teel. küsimus ei ole õigluses või ebaõigluses konkreetses olukorras, vaid küsimus on põhimõttes. Venemaa režiim on taas kord avanud Pandora laeka ja vallandanud ohu mis on juba minevikus äh, rüüstanud Euroopa kontinenti. veelgi enam, kui küsimus on territoriaalsetes äh, nõudmistes, siis Venemaa on tegelikult äh, veelgi haavatavam kui teised Euroopa piirkonnad. see algab ja lõpeb Krimmiga. Kremli juhtkond tahab pöörduda sellisesse mugavustsooni, kus mitte ükski välisfaktor ei ohusta võimul olevat režiimi. Kremli režiim loodab tagasi pöörduda Helsingi leppe juurde, kuid ilma selle kolmanda sambata. ta tahab muuta kogu Euroopa ajalugu, mitte ajalugu pärast Berliini müüri langust, vaid minna veel viiskümmend aastat tagasi ja muuta tollase ajaloo nägemust ja seda, kuidas me näeme ähm, ajalugu sellest ajast saadik. Venemaa nõuab, et tunnustataks Kremli õigus teha mida iganes ta soovib oma mõjuväljas. ja loomulikult ei tohi siin sõnagi öelda inimõiguste kohta see doktriin kujutab endast väga suurt ohtu kogu Euroopale. Venemaa jääb nagu alati tohutu sõjaväelise potentsiaaliga riigiks ja on võimeline inimkonda, kogu inimkonna hävitama ja seda mitu, kas või mitu korda järjest. ja kui keegi selle peaks unustama, siis Kreml on valmis seda meenutama üha uuesti. selline strateegiline lähenemine, mis ilmselt niipea ei muutu, on näidanud et tegemist on inimestega, kes ei anna ka vastust oma äh, käitumise eest ja sellele olukorrale ei ole kiiret lahendust. hoolimata sellest, et agressioon Ukraina vastu oli ilmselgelt vale, peab Euroopa otsima kompromissi Kremli režiimiga. sest äh, kompromissi alternatiiv oleks maailmasõda ja see on objektiivne reaalsus, mida ei saa lihtsalt kõrvale pühkida. üks tuntud kahekümnenda sajandi Vene poliitiline mõtleja ütles, et on kompromisse ja on kompromisse. kui me püüame Kremliga rahu teha, siis see võib viia palju kiiremini konfliktini, kui Euroopa poliitikud ja ärimehed arvaksid. mis puudutab Ukrainat, siis tegemist ei ole niivõrd piirkondliku konfliktiga, vaid see on väljakutse Venemaa autoritaarselt režiimilt. see on loonud uued tulipunktid Euroopa kaardil, mis on praegu piiratud kahe oblastiga Ukrainas, Ukraina kaguosas. kuid see konflikt on piirkondlik ainult eh, võttes arvesse Euroopa praeguseid eh, poliitilist olukorda ja seda võimude, võimude tasakaalu, mis valitseb Venemaa ja Lääne vahel. kuid need eh, tingimused ja see võimude tasakaal on, need on pigem muutujad kui konstandid Kremli ümber on üha rohkem inimesi praegusel hetkel, kes ootavad Euroopa allakäiku poliitilise ja majandusliku kriisi tagajärjel. Nad loodavad Kremlis, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust või et mõni Schengeni lepingu riikidest lahkub, see viiks Euroopa lagunemiseni see viiks põrkumisteni poliitikas, see viiks lõhedeni näiteks põhja ja lõuna vahel. on oluline, et see eraldusjoon ei, ei jookseks mitte Donetskist läbi, vaid mööda Oderi jõge. ja Kremli esindajad teavad, et uus maa-, ülemaailmne majanduskriis oleks hävitav Venemaa majandusele, kuid ilma nende isikute, kuid Kreml kindlasti püüab Euroopat provotseerida nii hästi kui võimalik, sest et see vana trot-, trotskistlik ideaal äh, on muutunud taas äh, populaarseks, sellel on lisandunud äh, parem natsionalistlik joon, nad tahavad uut rahvusvahelist internatsionaali luua, mis ühendaks kõik äh, tagurlikud rahvuslikud jõud Euroopas. Putin on juba alustanud psühholoogilist sõda Euroopa vastu, on suurendanud propagandat ja oma korruptiivset kohalolu. see laienemine tähendab, et Euroopa peab väga tõsiselt äh, vastama. tegemist on uue külma sõjaga ja see ei kao niisama aasta jooksul. see võitlus, mis on alanud Ukrainas, ei, äh, ei käi tegelikult äh, territooriumi üle ega ka Venemaa mõjuvõimu taastamise üle. see ei ole sugugi Venemaa võimu kinnitamine äh, vaid see võitlus, seda, see võitlus käib tegelikult äh, vabaduste ja inimõiguste üle ning Euroopa väärtuste üle. kas on lootust, et me saame tõhusalt äh, selle ohuga võidelda? jah, on. ja see tuleneb otseselt äh, Venemaa bürokraatlik, bürokraatia iseloomust, mis on oma loomult rahvuslik ja poliitiline on väga palju inimesi eh, Venemaas, kes eh, mõtlevad väga kainelt ja kes üleüldiselt pöörduvad Euroopa väärtuste poole, kuid eh, tänapäeval peavad need inimesed alluma poliitilisele tahtele, mille on sõnastanud kuritegelikult korruptiivne vähemus, kelle ainukene eesmärk on hoida võimust kinni Vene eliidi enamus mõistab väga hästi, et Kremli praegune kurss viib riigi katastroofini. ja me ei tohi lasta Venemaal koos kogu ülejäänud maailmaga sellesse kuristikku libiseda. praegu on Venemaal kestetatud neototali-, totalitaristlik režiim, kus ei ole kohta mitte kellelegi, kes mõtleb teisiti ja on täielik segadus Venemaa opositsiooni seas, sest ei ole mitte ühtegi võimalust legitiimsel viisil võimuni jõuda. kuid opositsiooni olemasolu eesmärk ei ole Venemaal hetkel selles, et saada võimule, sest hetkel see on saavutamatu eesmärk, vaid eesmärk on olla piiravaks äh, te teguriks tagurlike võimude vastu. ja piirata Kremli võimu. see, kui suur on Kremli mõjuvõim nii siseriiklikult kui ka äh, rahvusvaheliselt, oleneb väga suuresti opositsiooni rollist praegu ei võitle opositsioon Venemaal mitte ainult Venemaa eest, vaid ka kogu Euroopa eest ja sellepärast väärivad, väärib opositsioon tuge. mida saavad siis Venemaa Putini vastased Euroopalt oodata? oleks soovitav, et Euroopa poliitika oleksid ausad ja diferentseeritud ning nutikad. kui ma ütlen, et nutikad, siis mõtlen ma sellega, et need peavad põhinema realismil ja mõistmisele, et Venemaa ja Putin ei ole üks ja sama. varem või hiljem Putin enam võimul ei ole, kuid Venemaa jääb alles. ja see peab leidma oma koha suuremas Euroopas. võib-olla just võib-olla ei ole Venemaa koht päris õige olnud pärast Berliini müüri langemist ja võib-olla just sellepärast on Putin saanud võimule ja me oleme selles olukorras, nagu me praegu oleme. nii et me peame mõistma, et Venemaa Euroopas ja Putin Euroopas on erinevad asjad. poliitika peab olema õiglane ja sellepärast ma ütlen, et me ei tohi eh, siin laskuda lihtsustustesse. me ei tohi näha Venemaad mustvalges, mustvalge karikatuurina. me ei tohiks ka rakendada topeltstandardeid selles suhtes, mis Venemaal toimub. see on kahesuunaline tee, kui ühest, ühest küljest äh, siis antakse Venemaale andeks asju, mida teistele ei anta andeks ja samas süüdistatakse asjades, milles teisi riike ei süüdistata kui ma ütlen, et lähenemine peab olema diferentseeritud, siis mõtlen ma selle all eelkõige, et sanktsioonid peavad olema nutikad ja nad peavad olema õiglased. minu sõbrad, kes on Putini vastused, vastased, on öelnud, et ma ei peaks olema sanktsioonide vastu, sest äh, nende meelest äh, see just piirab Kremli agressiivset tegutsemist ja ma olen sellega nõus, aga ma arvan, et oleks suur poliitiline viga kehtestada sanktsioonid Venemaa kui riigi vastu. ma arvan, et sanktsioonid kogu Venemaa majanduse vastu oleks viga. see loogika, et kui elu läheb eh, Vene rahva jaoks eh, halvemaks, siis nad mõistavad, kui hullumeelsed nende valitsejad on, siis minu meelest selline suhtumine on täiesti vastuvõetamatu. Need saavutused, mis me võime lühemas perspektiivis saavutada, need äh, nullistuvad äh, pikema, pikema perspektiivi negatiivsete arengutega. me peame olema palju karmim, mis puudutab sihitud äh, sanktsioone korrumpeerunud äh, poliitikute, ärimeeste ja nende äripartnerite vastu ja selles suhtes on seni väga vähe tehtud. kerkivad niisiis kolm väga olulist küsimust. esiteks, hoolimata kõigist sanktsioonidest ei tohiks olla negatiivset äh, mõju kultuurilisel ja hariduslikul tasandil, need on väga olulised uuele põlvkonnale. mis iganes võivad olla õilsad eesmärgid, kui kultuuri ja hariduse ja teaduse valdkonnas kehtestatakse sanktsioonid, siis kultuurisidemed Venemaa ja Euroopa äh, vahel äh, tuleb ähm, säilitada ja tuleb jätta võimalus inimestele ennast ümber harida, vaadates Euroopasse. kultuuriline, kultuurivahetus on äh, oluline eeldus äh, Euroopa võiduks äh, Venemaal. teiseks, Venemaa opositsiooni tuleb kaitsta kohtumõistmise eest Euroopas ja selle inimjahi eest, mis Venemaal toimub. vaadakem, mis maailmas toimub ühest küljest kehtestatakse sanktsioonid ja teisest küljest kutsutakse Putinit Interpoli peakorterisse ja teda põhimõtteliselt tänatakse opositsiooni lämmatamise eest. korrumpeerunud ametnikud, kes vaevu varjavad, et nad töötavad salapolitsei heaks, kasutavad eh, Euroopa miljonäride antud raha, et kiusata taga opositsiooni Euroopa kohtud kiidavad heaks Venemaa kohtute otsuseid, mis kujutavad eh, endast eh, tegelikult eh, repressiivse režiimi kinnitamist. see puudutab näiteks väljaandmise küsimust. ja kolmandaks, me peame astuma vastu Kremli korruptiivsele mõjule Euroopale. on täiesti vastuvõetamata, et totalitaarsed režiimid rahastavad enda to-, toetajaid Euroopas, kasutades selleks meie rahvalt röövitud raha. see kõik loob täiesti vale mulje Euroopast ähm, Venemaa äh, liberaalse opositsiooni seas, kui kõike on võimalik ära osta, ka neid ideaale, äh, mille eest meie oleme oma elu andnud ja lõpetuseks me teame, et äh, praegune režiim ei jää võimule igaveseks. sellel on jäänud veel võib-olla kümme aastat, võib-olla isegi palju vähem aega. ja oleneb meie ühistest jõupingutustest, kui palju kahju ta suudab äh, tekitada selle aja jooksul ja mis saab pärast. aitäh! aitäh! esimees räägib ilma mikrofonita. härra Karas, Vene delegatsiooni juht. härra Hodorkovski. kõigepealt tahaksin ma tänada härra Brokki, et tänane arutelu teiega ning Venemaa delegatsiooniga ning inimõiguste allkomisjoniga üheskoos toimuda saab ning tahaksin tervitada härra Hodorkovski teid siin. täname teid väga teie ettekande selguse ja, ja teie eeskuju eest. küsimus, mis mul teile on puudutab äh, seda, et Venemaaga seoses jääb praegu mulje, nagu oleks Putini tegevus praegu niisugune joon, mis võidab talle järjest enam poolehoidjaid iga päevaga ning äh, avalik kriitika Nõukogude Liidus Putini suhtes praegu halveneb väheneb. et kuidas te näete praegu avalikku arutelu seoses Putini valitsuse tegevusega ning opositsiooni olukorraga ning äh, rahvastiku olukorraga, rahva olukorraga Venemaal? ja mida saaksime teha meie selleks, et toetada demokraatlikke püüdlusi, millest te rääkisite, sest mulje, mis meile jääb, on, et opositsioon on nõrgenenud ja kriitikat Kremli aadressil on vähem viimastel nädalatel. teine asi. Te rääkisite kultuuri ja teaduse valdkonnas äh, suhetest, suhete säilitamisest, ma jagan seda arvamust. eile kuulsin tuumavastava komisjoni esindajalt, et meil on Venemaal praegu vä-, järjest vähem huvi selle vahetuse vastu, sest äh, ei taheta mingit vahetust niisuguse moodustisega nagu Euroopa Liit, mis sanktsioone kehtestab. kõik vahetuse intensiiv, kultuuri ja teadusvahetuse intensiivistamist taotlevad ettepanekud on, ettepanekud on tagasi lükatud sanktsioonidega seoses. ning kolmandaks seoses küsimusest eh, Euroopa, seoses Euroopa jõudude ja Vene jõududega, ma ei saanud teie märkusest sanktsioonide osas päris aru. Eh, selles mõttes, et me ei ole ju kehtestanud mingeid üldisi sanktsioone, me oleme kehtestanud isikustatud sanktsioonid. et kas, eh, kuidas teie hinnangul siis peaks täiendavalt veel sanktsioone diferentseerima? ning viimane küsimus mis mul on, on küsimus selle kohta, missugune on praegu teie arvates inimõigusorganisatsioonide olukord ja koostöö opositsiooniga ning mida te soovitaksite Euroopa Nõukogule ning meile seoses Venemaa hääleõigusega Euroopa Nõukogus järgnevateks aastateks? Gracias, presidente. Bienvenido, señor Khodorkovs. aitäh. ning tere tulemast, härra Hodorkovski Euroopa Parlamenti. Te olete kindlasti kursis, et Euroopa Parlament on üritanud kuue äh, resolutsiooni, kahe raporti ja ühe soovitusega oma panuse anda teie vabastamisse ning äh, näe, teie vabana nägemine siin rõõmustab meid väga. minu küsimus on mõnevõrra konkreetsem kui eelnevad. kuidas on olukord inimõiguslaste seas praegu Venemaal, kas te olete nendega kuidagi ühenduses, saate te neid toetada läbi oma liikumise ja kuidas näevad Venemaa inimesed praegu või kuidas, mis mulje jääb neile lääne sanktsioonidest, sest ma usun, et lääne sanktsioonid saaksid anda panuse avalikkuse toetamiseks Venemaal. loomulikult ühelt poolt või, võidakse nende tõttu kritiseerida Euroopa Liitu ja siis tahtsingi küsida, et kas oleks võimalik seda kuidagi teisiti teha ning ning äh, samas, mida muud me tehe, teha saaksime ja, ja kui me kehtestame sanktsioone isikute suhtes, kuidas me saaksime avalikkust toetada ja kuidas inimõiguslasi toetada, aitäh! aitäh, eesistuja. austatud härra Hodorkovski, mul on väga hea meel teid meie saalis näha. paljude jaoks meist olete teie, teie inimene, kes sümboliseerib Venemaal aset leidvaid inimõiguste rikkumisi. nii et ma ühinen esimeste küsimustega, mis on juba esitatud Äh, olukord inimõiguste vallas Venemaal on praegu kohutav. mainin paari juhtumit. Krimmi tatarlased, Krimm on siis hiljuti okupeeritud Ukraina territoorium, venelaste poolt okupeeritud, siis äh, sõdurite juhtum Venemaalt, tõenäoliselt olete sellega kursis ning meie küsimus on, kuidas te praegu näete olukorda Venemaal ning kuidas äh, näete selle arengu perspektiive? kas on see lahing juba kaotatud või mis vormis seda saaks edasi pidada? me peaksime tõenäoliselt piirduma pooleteise minutiga iga sõnasaaja, meil on kaheksateist inimest järjekorras ning kui olete kõik päri, siis paneme sõnasaajate nimekirja sellega lukku. Jolain, palun. kõneleja räägib ilma mikrofonita kas toimib nüüd asi? niisiis, kolmandat korda juba, suur tänu selle väga selge, nende väga selgete seisukohtade eest. olen pärit Saksamaalt ning olete tõenäoliselt kursis, et Saksamaa on üks Putini propaganda sihtmärke. üritatakse destabiliseerida avalikku arvamust Saksamaal. Te ütlesite, et et vaatamata kõigele kriitikale peab Euroopa Putiniga kokku leppima, Venemaaga kokku leppima, aga milles kokku leppima, on minu küsimus, et eh, mida me peame aktsepteerima. ma alustasin poliit-, oma poliitikuteed Willy Brandtiga ning ning eh, ma, ma, ma ei saa praegu päris aru, milles on võimalik siis Putiniga kokku leppida, mida me peame aktsepteerima. ning eh, kuna mina olen Hiina delegatsiooni juht, kolleeg Kaaras on Vene delegatsiooni juht, siis tahtsin küsida, mis te arvate Venemaa nii-öelda oma suunitluse muutusest Euroopa suunalt Hiina poole, et kas see on sisuline muutus või on see pigem niisugune show? ja sellega seoses viimane küsimus, meil on nüüd ju Euraasia Liit ja Euroopa Liit, kas Euraasia Liidul on mingi sisu, on see, on see mingi asi, mida me saaksime arvestada? konstruktiivne küsimus väga konstruktiivsed, üllatavalt konstruktiivsed küsimused. Tõnis Vargas, palun, teil on sõna. Eh, dames Maager. jah, excuse. jah eh, uh,, welkom uh, ook in naam van onze groep, meneer Kodors uh,, Kodorkovski. tere päevast ning meie fraktsiooni poolt tervitame ka teid, härra Hodorkovskit tõstatatud on juba rida küsimusi, osad neist on küsimused, mis ka minul olid. Te ütlesite väga selgelt, et Putini Venemaa või mitte õigemini Venemaa lihtsalt, vaid Putini Venemaa just, on autoritaarsest riigist nüüd muutunud totalitaarseks riigiks, millega on väga raske koostööd teha, sest avalik arvamus ei ole enam vaba poliitikat Venemaal tehakse meedia abiga. kuidas aga me saame nüüd siis Venemaaga suhelda, kas internet mängib Venemaal mingit, mingit rolli, kuidas oleks võimalik jõuda avaliku arvamuseni Venemaal väljaspool siis ametlikke meediakanaleid? ning täiendav küsimus seoses sanktsioonidega, te rääkisite sellest, et sanktsioonid ei peaks puudutama vene inimesi, aga kuidas saab seda teistmoodi, kuidas saab neid teistmoodi rakendada? näiteks praegu toetab meie sanktsioone langev nafta hind ja see kahjustab Venemaad, aga missugust mõju need sanktsioonid reaalselt omavad Venemaal? kas olete seisukohal, et, et Euroopa peaks säilitama neid sanktsioone veel pikka aega, sellepärast et Euroopa ka kannatab nende sanktsioonide all, põhiliselt just VKE-d ning põllumajandusettevõtjad? aitäh, esimees. härra Hodorkovski, ainus inimene siin saalis, kes, kes Putini gulaagis on käinud, mina olen siin, siin keskel, olete teie ja Putin võlgneb teile kümme aastat ja, ja ta peab selle kuidagi teile hüvitama. Putini Venemaa kustutas enda nende riikide nimekirjast, keda on võimalik usaldada ja nende riikide nimekirjast, mille, mille, mille kohta me võime öelda, et seal austatakse õigusriiklust ja rahvusvahelist õigust loomulikult me toetame Vene demokraatlikku avalikkuse õigust va-, vastustada Putini poliitikat. ühes Twitteri küsimuses, mis esitati teile oktoobris, küsiti, kas te kavatsete Venemaa Föderatsiooni presidendiks saades Krimmi tagastada. ning teie selge ja otsene vastus oli, et ma vastan äh, otse, ei, ei, ei tagasta. ja teine küsimus oli, et Krimmi, et ja te lisasite, et Krimmi probleem on aastakümneteks. aga selgitage palun seda, seda vastust nüüd sellepärast, et meie parlament ei tun-, tunnista tõenäoliselt iialgi Krimmi annekteerimist Vene sõjaväe poolt, Venemaa poolt sõjalise jõuga. Kremli propaganda saavutus läänes seisneb selles, et järjest enamad kolleegid Ühendkuningriigis, Saksamaal ja siin parlamendis räägivad sellest, et Vene strateegia on kuidagi mõistetav ning äh, põhjustatud sellest, et äh, Lääs on teinud mingeid vigu nii NATO-s kui ka assotsieerimislepinguga et mis teie sellest arvate, esimene küsimus. ning teine küsimus, te olete öelnud, et Donbassis on praegu veel tegemist regionaalselt piiritletud konfliktiga, aga et ei ole selge, mis seal edasi toimuma hakkab. kas te jagate seega kartust, et Vene invasioon Ukraina idaossa jätkub? härra Kelam. aitäh, härra Hodorkovski mul on suur heameel lõpuks teid siin näha pärast nii paljusid aastaid. ent äh, paljud inimesed on üllatunud, nähes äh, Putini tagasipöördumist äh, nõukogudeaegse käitumismudeli juurde, kus siis KGB on sisuliselt usurpeerinud võimu Vene Föderatsioonis. minu küsimus on, kui Vene, kui Nõukogude Liidu režiim oleks mõistetud pärast Nõukogude Liidu lagunemist hukka, vähemalt moraalselt, sest me näeme endiselt ko-, koletislikke kuritegusid, mille eest keegi ei vastuta ja praegugi toimuvat agressiooni. et kas te, kas te oleksite nõus, et oli viga äh, Äh, ilma mingi kriitikata nii-öelda võtta Euroopas vastu see Nõukogude nomenklatuur, ilma seda hukka mõistmata. Um, austatud härra Hodorkovski, tahaksin küsida teilt teie keeles. ma olen siin. ma olen teist, teie poolt vaadates paremal. et et eh, meil midagi tõlkes kaduma ei läheks. esindan Lätit ning eh, edastan eh, Valeri Kobsoni kohta teie arvamuse meie ministrile, aga tahaksin nüüd küsida teilt kaks küsimust. kuidas te kujutate ette Venemaa edasist reaktsiooni Balti riikide suhtes? sest viimasel ajal me tajume selget survet jõudemonstratsioone näeme meie vabariikide suhtes ning teiseks, millisena näete ja kus näete oma kohta Venemaa tulevases poliitikas? Thank you very much, Mr President. Mr Hodorkovski. aitäh, härra esimees. härra Hodorkovski, tahan tunnistada, et ma jagan e, suures osas teie arvamust ning tänan teid väga, et te siia tulite. aga kaks küsimust. Krimm. ning siin vastust ei näe veel. Venemaa on praegu märkimisväärselt e, saatnud ründerelvastust ja, ja ka kaitserelvastust, ründelennukeid, rakette Iskander kolmsada tüüpi keskmaa raketid, mis võivad ka tuumalaengut kanda. mis on teie seisukoht? miks Venemaa nii palju sõjavarustust sinna saadab, Krimmi, mis täiesti viib tasakaalust välja olukorra Musta mere piirkonnas? ning mis võiks olla Venemaa eesmärk selle taga, et ta finantseerib poliitilisi erakondi Euroopa Liidu liikmesriikides, et kas Venemaa teeb praegu seda, mida natsirežiim tegi viienda kolonniga või kuidas tõlgendada seda niisugust süsteemset ja süstemaatilist tegevust Venemaa poolt? härra Kurik. E, dziękuję bardzo. E, aitäh. Te olete tõenäoliselt esimene mhm, venelane, kes meil külas on meie parlamendi ametiajal ning mul on väga hea meel, et see olete teie. kasutades seda võimalust, mis meil täna on, tahaksin küsida, arvestades seda äh, hiljutist algatust, millega Venemaa ÜRO-s välja tuli, tahaksin, ma mõtlen siis äh, resolutsiooni, mis mõistab hukka natside ülistamise. tahaksin küsida, mis on teie arvates äh, praeguste Vene juhtide lähenemine kommunismi ja, ja Nõukogude mineviku suhtes? ning seoses memoriaaliga, mida me oleme kaitsnud, mis on nende seisukoht inimõiguste rikkumisse ning äh, inimeste äh, tagakiusamisse usutunnistuse ja rahvuse alusel Vene, Nõukogude ajal. et ma loodan, et te saate niisuguses sotsioloogilises plaanis vastata. aitäh, esimees! küsitud on palju küsimusi. aga majanduse kohta ja majanduse kohta te kindlasti oskate meile rääkida. tahtsin küsida, kas Venemaa suudab taluda madalat äh, gaasi hinda, nafta hinda, sanktsioone, võib-olla pikendatud sanktsioone, kapitali lahkumist. et kuidas see võiks mõjutada Putini poliitikat, sest me peame ju, me peame minema lõpuni, me ei saa aktsepteerida seda, mida Venemaa praegu teeb Krimmis, Ida-Ukrainas. nii et ma tahan küsida, kas äh, kas Putin suudab need majanduslikud raskused või probleemid eh, ületada? aitäh! mul on väga hea meel teid siin näha, härra Hodorkovski, sest kui ma teid viimane kord nägin, siis te olite puuris kohtu ees ja, ja praegu näeb olukord palju parem välja. mul on kaks küsimust. esiteks mida te peate silmis, kui ta, kui silmas, kui te räägite kompromissist? ning teiseks, ning see on vahetult seotud eelmise küsimusega, mida meil on niisugust, mida Venemaa võiks tahta? noh, kui välistada loomulikult Venemaa imperiaalsete, impeeriumi ambitsioonide tunnustamine. et kui see kõrvale jätta, siis mida meil on niisugust sisuliselt, sisulist, mida me saaksime Kremlile pakkuda kompromissi sõlmimiseks. aitäh, esimees. härra Hodorkovski. kust te võtsite selle kaheksakümmend viis protsenti? kust, kust tuleb see kaheksakümmend viis protsenti avalikkuse toetust, mida Putin siis vältivalt, väidetavalt nautivat, arvestades rubla kursi langust ja ja majanduse langust. kas see mõjutab Putini populaarsust? ning äh, teine asi, mida härra Lainen mainis, Venemaa lähenemine Hiinale. mina olen äh, nende hulgas, kes usub, et Venemaa huvides on läheneda pigem Läänele ja Ameerika Ühendriikidele kui Hiinale. et mida te arvate, mida Venemaa siin taotleb tegelikult? kas see, äh, kas see niisugune lähenemine on keskpikas ja pikas perspektiivis Venemaa huvides ja teostatav? ačiū gerbiamas pirmininkė. Panas Kodorkovski, aš esu... härra Kodorkovski, olen üks Leedu esindajatest siin ning mäletan väga hästi teie külaskäiku Leedusse, kui Mažeiki jäi kütusetehast müüdi ja mis selle tagajärjed olid. Te mainisite seda, mida Euroopa peaks tegema oma ettekandes. tahaksin küsida inimesena, kes et, et inimesena, kes tõenäoliselt on hästi rahvusvahelise poliitikaga kursis, kuidas sai toimuda, et aastast kaks tuhat kaheksa, kui oli juba näha, et Venemaa muudab oma sõjalist strateegiat ja asub territooriumide annekteerimisele, ma räägin siis Gruusia territooriumidest, Transnistriast, nüüd Ukraina kuidas me oleme saanud üldse arvata, et mingi koostöö on siin võimalik? ja teie mainisite ka, et mingi koostöö peaks olema. no te viitasite sellele, et põhiargument on tuumarelvad. no me teame, mida Venemaa suudab teha propagandarindel kui me sanktsioone ei rakenda, siis sisuliselt me, me jätame Venemaale ju rohkem raha propaganda tegemiseks. ja propaganda tegemiseks, mis väga meenutab teist maailmasõda ning teame, et Vene rahvas selle tulemusena siis on veelgi pahasem nõndanimetatud kapitalistide suhtes. küsimus on nüüd aga, kas meil on õigus jätta Ukraina üksi? kas on piisavalt ühtsust Balti riikide vahel? nende küsimustega tegelemiseks ja kas on piisavalt ühtsust Euroopas? no Lõuna-Euroopa ja Ida-Euroopa riike selle probleemi osas, mis praegu on selgelt välja joonistunud. aitäh, esimees härra Hodorkovski, väga hea meel on näha teid, et vabana ning teie poeg ja teised on aidanud teie juhtumit meil nii-öelda radaril hoida. mul on hea meel kuulda, et te eristate vene rahvast, vene inimesi ja Kremlit, see on väga oluline ning just seetõttu õigusriikluse printsiipi äh, järgides oleme siin parlamendis vastu võtnud Magnitski nimekirja, mis Ameerika Ühendriikides on saanud mõneti teistsuguse hinnangu kui Euroopas. kas te saaksite rääkida meile, kuidas, äh, kuidas teie näete niisugust äh, sihitatud sanktsioonide süsteemi ning jaotusjooni Euroopas ja, ja kuidas see võiks mõjutada Venemaad, kui näiteks Euroopa suudaks siin ühtsel häälel rääkida? teine küsimus mida te arvate praegu kodanikuühiskonnast Venemaal? memoriaali sulgemine ja terve rea rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate väljasaatmine eh, on meilt kõiki muret, eh, meile kõigile muret teinud. mida te sellega seoses äkki oskaksite meile rääkida? Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Uvažajeme Michail Borisovič, já představляю austatud Mihhail Borissovitš, esindan Tšehhit Euroopa Parlamendis ja mul on väga hea, väga hea meel, et te leidsite võimaluse tulla meie juurde. Te puudutasite täna Ukrainat. võin teile kinnitada, et oleme tähelepanelikult jälginud Maidanil toimuvat, seda kangelaslikku vastasseisu ning Donbassi lahinguid, kangelaslikke lahinguid oleme ka tähelepanelikult jälginud, need, kes, ma mõtlen Donetski lennuvälja kaitset. küsimus on järgmises. Venemaal on intellektuaalne eliit alati olnud progressi poolt. Te ise meenutasite meile ka seda. aga minu küsimus on nüüd järgmine kas on võimalik, et see säde Ukrainast hüppaks üle Venemaale ja kui, siis missugused tingimused oleksid selleks vajalikud? Maidanil see õnnestus, kas kunagi õnnestub see Venemaal, et tegemist ei oleks enam üksnes intellektuaalse eliidiga, vaid et tõesti vene inimesed niimoodi meelt avaldaksid? Voorzitter, dank u wel. Meneer Kodakowski, het is voor mij een eer dat u uh, hier aanwezig bent. Härra Hodorkovski, on suur au, et te siin olete. ja mina kui Venemaa delegatsiooni esindaja võin öelda, et eh, me toetame teid ning ka eh, Holland kui riik toetab teid. Teile on esitatud juba väga palju küsimusi ja me arutame siin seda, mida Putin teha kavatseb ja kuidas see kodanikke puudutab või mõjutab. aga mina tahaksin küsida, et mida meie kodanikena saaksime teha? kas teile tundub, et me ei tee praegu piisavalt, mida me peaksime tegema, mida tuleks teha ettevõtjate küsimuses? praegu. suur tänu, härra juhataja. kõigepealt tahaksin ma öelda, et äh, ka mina imetlen teid, härra Hodorkovski, nagu kogu Euroopa ja et kõik vaatavad teid kui ähm, Venemaa tulevikulootust. mul on teile kaks küsimust. esiteks, kui teist saab Venemaa president, ma istun siin, kui teist saab president. siis kas te asu-, alustate Venemaa nõnda öelda tee putini-, putiniseerimist, nagu Saksamaa on vabanenud oma natsistlikust taagast ja muutunud üheks demokraatlikumaks riigiks kogu maailmas? ja Euroopa Liit ju tugineb samuti sellele Putin on, Putini Venemaa on viga, mis on loodud pärast üheksakümne esimest aastat. see on esimene küsimus ja teine küsimus puudutab teie üleskutset Euroopa Liidule äh, toetada teie seisukohta, aga ei saa toetada seisukohta, mis ei ole konsolideeritud. mida te arvate selle seisukoha konsolideerimisest Venemaal? kui see peaks olema võimalik, aitäh! Thank you, Chair. Welcome, Mr. Hodorkovsky. Suur tänu, härra Hodorkovsky. Venemaa Äh, Venemaal on juba praegu näha islamistlikku tegevust Põhja-Kaukaasia piirkonnas. kas te arvate, et see võiks äh, levida ka linnapiirkondadesse, arvestades, et Venemaal elab siiski mitu miljonit äh, moslemit, moslemit ning kuidas see mõjutab Venemaa julgeolekuolukorda? kõnelejal puudub mikrofon. We have closed the speakers. me oleme kõnelejate nimekirja juba sulgenud, seda ma ütlesin juba enne, iga kord juhtub nii, et sõna soovib rohkem inimesi, kui tegelikult on võimalik sõna anda, aga peale selle kõik ei küsinud õigel ajal sõna ja äh, kuna meil on aega tegelikult ainult kella neljani, siis saavad sõna need, kes seda õigeaegselt taotlesid Nicht jedes er. Mal dasselbe. Спасибо, господа, за... Suur tänu kõigi nende küsimuste eest. me võiksime siin hilisõhtuni istuda, nagu ma aru saan, aga ma ei hakka kuritarvitama teie tähelepanu nii pikalt. kõigepealt tahaksin tänada loomulikult kõiki neid, kes kõigi nende aastate jooksul on astunud välja minu kaitseks ja minu kolleegide kaitseks, kes on sattunud äh, Vene õigussüsteemi repressiivsesse süsteemi. ma olen teile südamest tänulik ja kinnitan teile, et teie toetus tähendas ja tähendab äh, kõigile neile inimestele väga palju kõigile neile, kes istuvad Venemaal vangis ja ma arvan, et neid ei ole sugugi vähe. sellest vaatepunktist on täiesti õigustatud küsimus õiguskaitseametnike kohta. Putin kasutab üsna selliseid või vabandust, on õiguste küsimus inimõiguste kaitsjate kohta. Äh, Putin on üsna traditsiooniline siin oma lähenemises, ta püüab äh, jagada ja valitseda. Need, kes on valmis koostööks temaga, neid ta toidab peost ja need, kes ei ole nõus temaga koostööd äh, tegema, nende, neid kiusab ta taga. ja kui tal see õnnestub, siis ongi ta võitnud kui aga inimesed säilitavad ühtsuse ja ütlevad, et meil ei loe see kasu, mis üksikisik võib saada koostööst, siis seal on Putini positsioon nõrgestatud ja see puudutab nii tema suhtumist Euroopasse või opositsiooni Venemaal ja see, suh-, see puudutab ka tema suhtumist inimõiguslastesse tal ei saa kindlasti olema lihtne, ka meil kindlasti ei saa olema lihtne ega ka mitte teil. sellega tuleb lihtsalt elada. mida me saame teha, et aidata inimõiguslus liikumist, kõik, mida me saame teha, seda me ka teeme, aga te peate mõistma, et ka meie võimed on piiratud. nüüd sanktsioonide kohta Need sanktsioonid, millest anti teada, neist anti teada kui sanktsioonidest Venemaa vastu. ma tean, et tegelikult on resolutsioonis kirjas midagi muud. aga Kremli propagandamasin võitis ja Euroopa propagandamasin isegi ei püüdnud vastu panna. sanktsioonid Venemaa vastu. ja paraku see koondas ühiskonna võimu ümber. kas on võimalik midagi selles suhtes ette võtta? jah, on ja on vaja midagi ette võtta. kui te tahate mitte või kui te mõistata mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, et on vahe Putini ja Venemaa vahel, Vene rahva vahel siis intellektuaalne ülesanne on leida need kohad, kus Vene rahva huvid ja Putini režiimi huvid on täielikus vastuolus. toon näite. vargus eelarvest ning korruptsioon. millest üldse algas kogu see Ukraina avantüür? küsige endalt seda. ja vastus on väga lihtne. Putini pooldamis, pooldamine äh, hakkas langema. ja miks see nii oli, sellepärast et äh, Putini ümbruskonna korruptiivne tegevus, sellest sai rahval kõrini. Neil sai lihtsalt kõrini sellest pidevalt kuulda, näha seda, kuidas äh, inimesi lihtsalt röövitakse. ja selleks, et äh, et toetusmäärade langemist peatada, selleks oligi vaja see Ukraina juhtum algatada. et vene rahvas ei saaks teada, kui paljud tegelikult Putini lähikondlased ja kus kui palju tegelikult Putini lähikondlastel vara on ja kus Euroopas, sest nende raha on ju siin ja osaliselt kannavad nad nüüd äh, seda üle Aasiasse, aga sugugi mitte kogu vara. kui neid sanktsioone oleks äh, esitatud kui moraalseid sanktsioone või sanktsioone inimeste vastu, kes röövivad äh, Venemaad ja kes seda röövi varjavad sõjategevusega, kui te ei oleks häbenenud seda näidata ja näidata, millised varad on neil inimestel Itaalias, Saksamaal ja ma kinnitan teile, et te olete täiesti teadlikud neist varadest. miks seda ei tehta? ma ei tea, mul ei ole vastust. täpsemalt, mul on vastus, aga see ei ole kuigi meeldiv. sellega on seotud sellega on seotud ka järgmine küsimus. Venemaa on tohutu Venemaa on tohutu riik ja selline avalikustamine nagu Ukrainas ei ole võimalik, kuid mitte ilmaasjata ei ole kõigil tasanditel selliseid äh, kõigil võimutasanditel inimesi, kes, äh, kes ei saa oma äh, positsiooni leida ühiskonnas. tõesti tehti suur viga, kui pärast Nõukogude võimu langemist isegi moraalsel tasandil ei mõistetud hukka inimesi, ka neid inimesi, kes otseselt osalesid neis kuritegudes, mis tollal sooritati. me ei tohi seda viga korrata. kui paljudest inimestest on jutt? ma olen oma äh, esinemistes äh, Venemaal öelnud, et jutt on umbes kümnest protsendist praegusest äh, poliitilisest ja ametnike äh, eliidist. see on siis mitukümmend tuhat inimest. ja kui võrrelda seda Euroopa äh, Äh, sanktsiooni nimekirjas olevate inimeste arvuga sada neliteist. nii et äh, jah, need, see on küll teatud oht, ähm, mida need sanktsioonid endast kujutavad, aga see on üsna selline ähmane virtuaalne oht. aga kui inimesed oleksid öelnud, et me ei taha teha tegemist inimestega, kes röövivad vene rahvast ja kes varjavad seda äh, röövi sõjalise tegevusega, siis muidugi see oleks jätnud oma mulje. ma kordan veel kord, kui te oleksite selgelt näidanud inimestele, kuhu on jõudnud see raha, mis on Venemaalt välja voolanud Venemaaks oli täielik šokk kuulda neist summadest, mida maksti Haagis äh, äh, valitsusele se selle kohtulahendi põhjal oli juba ette teada, et äh, see on äh, ette kaotatud protsess ja et siis maksti välja kümneid tuhandeid dollareid äh, täielik fantastika inimeste jaoks. selliseid juhtumeid on ju teil palju ja miks te siis vait olete, ma ei tea. vastaksin ka keerulisele küsimusele, mis puudutab Krimmi olen mitu korda öelnud ja olen valmis siin taas kordama, et äh, Krimmi annekteerimine on ebaseaduslik hoolimata sellest, millised põhjendused sellel võivad olla. ükskõik, kas sellel on põhjendusi või ei ole, vahet pole. see on, mis on tehtud, sai tehtud ebaseaduslikult. kuid seejuures me mõistame, et Venemaa elanikkond pooldab valdavas enamuses seda sammu millistel tingimustel võib äh, demokraatlik režiim teha midagi, mida elanikkond äh, kategooriliselt ei taha. mina näen siin ainult ühte äh, põhjust, kui veenda inimesi, et nad peavad teisiti käituma. kuidas? peab olema mingit laadi kompromiss, võib-olla on kõigepealt tegemist vaba kaubanduspiirkonnaga ja siis saab lahendada seda küsimust, aga see võtab kümneid aastaid. mõned Ukraina kolleegid on öelnud, et äh, nagu võtsite, nii andke ta ka tagasi. aga võttis ära diktaatorlik režiim, demokraatlik režiim ei saa samamoodi käituda. ma vabandan, et äh, ei jõua vastata kõigile küsimustele, kuid teil on väga range esimees, teie tunnete teda paremini minust, aga mina natuke pelgan teda. aitäh! Einer muss immer die Rolle des Bad Cop spielen. keegi peab mainima selle kurja politseiniku rolli. mina see tavaliselt ei ole, aga praegu on juba Liibanoni peaminister ukse taga ja kell äh, viis peab ta olema parlamendi presidendi juures ning seetõttu peame järgima meie ajakava. härra Hodorkovski, suur tänu teile usun, et jagasite meiega väärtuslikke mõtteid ning usun samas, et nägite ka, et äh, väga paljud meist toetavad teid. ning äh, me, me jääme teiega loodetavasti ühendusse. Sorry, <laughs> sorry for you. Damen und Herren, wir sind knapp in der Zeit. daamid ja härrad, me oleme veel napilt ajakavas. nii et äh, jätkan kohe meie koosolekut, mul on väga hea meel siin tervitada Liibanoni peaministrit. jah, arvan, et tegemist on riigiga, mis on läbi elanud ähm, viimasel mõnel aastakümnel rohkem kui paljud teised. väga palju konflikte, mis on osaliselt ka religioosse iseloomuga ja ka nii-öelda käepikendusega peetavate sõdade all kannatanud. kuid Liibanon on enda peale võtnud ka väga suure koorma, ennast ohverdanud. seal elab äh, sadu tuhandeid palestiinlasi põgenikelaagrites üle kuuekümne aasta lisaks veel põgenikud Süüriast. kui ma võiks selle kokku rehkenda, on üks koma kolm miljonit põgenikku, mida see tä-, mida see tähendaks, kui te nüüd äh, seda kujutaksite ette oma koduriigis või äh, kodulinnas, siis võite ise ette kujutada, mida see tähendab, millist koormust see tähendab isegi kui näiteks Euroopa Liit ka pakub abi. härra peaminister, teil on sõna. Mr Elmar Brock. härra Elmar Brock. välisasjade komisjoni esimees. lugupeetud komisjoni liikmed ja lugupeetud Euroopa Liidu parla-, Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad. mul on väga hea meel, et ma saan täna olla Euroopa Parlamendis. tegemist on minu viimase peatusega minu väga edukal visiidil Brüsselisse. siin taaselustasime me pikaajalise sõpruse ja partnerluse Liibanoni ja Euroopa Liidu vahel mul on eriti hea meel selle üle, et ma olen just Välisasjade Komisjoni koosolekul, sest see komisjon on Euroopa Liidu välispoliitika üks tähtsamaid elemente. me viibime selles ruumis, mis esindab kõige kõrgemat demokraatlikku legitiimsust Euroopa Liidu institutsioonides seetõttu ei ole ka ühtegi paremat kohta, kust ma võiksin pöörduda Euroopa ja tema inimeste poole. ma pöördun nende poole läbi Euroopa Parlamendi saadikute, kes on nende valitud esindajad ja siin on minu sõnum teile. esiteks on see sõpruse sõnum. sõprus, mis põhineb rikkalikul kultuurilisel, ajaloolisel ja geograafilisel lähedusel. minu riigi Liibanoni sõprus, kusjuures Liibanon on üks vanemaid demokraatiaid meie regioonis. minu teine sõnum teile väljendab muret. ma tunnen muret selle olukorra üle, mis on praegu meie regioonis. vägivaldne konflikt meie naaberriigis Süürias mõjutab tugevasti ka minu riiki, Liibanoni võtab vastu kõige rohkem süürlasi, kes on praegu sunnitud oma koduriigist põgenema. me võtame vastu ka kõik tagajärjed, mis sellega kaasnevad, need on poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed ja äh, julgeolekualased. miks Liibanon? Liibanon on säilitanud avatud piiride poliitika ning seda alates Süüria kriisi algusest. me oleme külalislahked ja tervitame ka võõraid, aga praegu on see külalislahkus pandud proovile. meil on vaja kvalitatiivseid meetmeid rahvusvaheliselt üldsuselt selleks, et Liibanonil oleks kergem toime tulla nende äärmiselt raskete tagajärgedega, mida Süüria kriis meile toob. ja seda hoolimata sellest, et Liibanoni valitsus on teinud suuri jõupingutusi selle kriisiga toimetulekuks. üksi me seda ei suuda seetõttu või sellega seoses soovin ma Euroopa Liitu ka tänada ja tänan eraldi Euroopa Liidu liikmesriike kõigi nende äh, toetavate tegevuste eest, mida seni on läbi viidud, kuid kahjuks tuleb tõdeda, et Süüria kriis on enneolematult äh, ulatuslik ja seetõttu on meil vaja ka enneolematuid meetmeid sellega toimetulekuks. Liibanoni valitsus püüab omalt poolt teha veelgi enam, et selle kriisiga toime tulla. meie äh, suhtumine ei ole kitsas, vastupidi, me oleme vastu võtnud selged kriteeriumid selleks, et otsustada, keda riiki sisse lubada ja sealjuures lähtume me rahvus, lähtume me rahvusvahelisest üldsusest äh, ja äh, ka tervest mõistusest. veel üks suur väljakutse meie regioonis on terrorism. see puudutab ka Liibanoni terroristlikud rühmitused kuritarvitavad äh, islamit, mis tegelikult on rahureligioon, rahu, äh, vaoshoituse ja harmoonia regioon, religioon. meie aga peame olema väga tähelepanelikud, et mitte langeda sellesse lõksu, mis on äh, seatud just nimelt selleks, et tekiksid veelgi suuremad lõhed erinevate religioonide ja kultuuride vahel. vahetu reaktsioon nimetatud õudustele on vajalik, sest muidu ei suuda me tagada oma julgeolekut ja sellega Liibanoni relvajõud ja e, julgeolekuteenistused praegu kangelaslikult ka teevad. sealjuures on e, nende võimekus piiratud ja nad on e, kaotanud palju inimesi. näiteks hiljuti oli meil pantvangikriis ja praegugi on pantvangis kakskümmend kuus Liibanoni sõdurit, kellest kaks on juba hukatud äh, pea maharaiumise teel ning äh, kolmas sai kuuli pähe. see tähendab, et meie olukord on raske ja meie relvajõud vajavad äh, samuti toetust, sellepärast et meie sõjaväge ähvardavad ekstremistid, kes kasutavad ebakonventsionaalseid lahingumeetodeid, ähvardavad neid iga päev meil on vaja lahendada regiooni poliitiline kriis, see on kahtlemata ainuke jätkusuutlik lahendus ja lähenemine. seda öeldes tuleb arvesse võtta, et Liibanoni probleem ei ole, et Iisraeli probleem ei ole lahendatud, et äh, rahu saabunud ei ole ning palestiinlastelt on jätkuvalt võetud võimalus suveräänseks oma, oma suveräänseks riigiks, millele neil on tegelikult õigus sellest räägiti juba aastal kaks tuhat kaks, mil esitati Araabia rahualgatus, mis ometi oli kõikehõlmav pakett eh, ja käsitles selle konflikti kõiki aspekte. kuid kahjuks eh, kasutab Iisrael ikka veel sõjategevust, konfiskeerib eh, Palestiina maad. Jeruusalemm, püha linn, mis on ajastu ülese tähtsusega peab endiselt äh, kannatama ning regioonis ei ole saabunud ähm, usurahu. Euroopa Liit on sellises positsioonis, et tal on võimalik hukka mõista kõik need väärad teod, aga lisaks kasutada ära ka olemasolevat diplomaatilist, poliitilist ja majanduslikku arsenali, mille abil kaitsta õiglast ja põhjalikku rahulahendust mis äh, põhineks normidel. mitte keegi ei tohiks saada karistamatult rikkuda rahvusvahelist õigust. aga Liibanon püüab omalt poolt tagada oma stabiilsust. seda näitavad ka meie koalitsioonivalitsuse teod, sest ennekõike äh, pühendume me julgeolekule ja rahule ja muidugi ka oma elanikkonna sotsiaalmajanduslikele vajadustele pidades meeles seda, et väga oluline on valida vabariigi president esimesel võimalusel ning alal hoida institutsioonide tõhusat funktsioneerimist. Teie, kes te töötate Brüsselis, saate kindlasti aru, et konsensuse otsimine ja leidmine ei ole alati lihtne ülesanne. mul on veel üks teadaanne ja selles väljendan ma lootust Liibanon on tolerantne ja mõõdukas riik, mis põhineb koos eksisteerimisel ja see mudel toimib hästi. seda hoolimata sellest, et meie regioonis on väga palju pingeid ja väga palju survet, et seda on ka meie riigis. Liibanon on sellest hoolimata ähm, moderniseerimise majakas ma ja meie mudel on olnud väga vastupidav. ja see on veel üks põhjus, miks me peame seda alal hoidma, et saavutada paremat tulevikku. mulle öeldi, et tavaliselt esitatakse esinejale ka kõne, äh, küsimusi ja kui neid esitatakse, siis äh, vastan neile meelsasti ette. Ich würde zu gern, gern das Wort Herrn Pagno geben, der für die annan sõna äh, Mašeki delegatsiooni esindajale härra Vagnulile. lugupeetud esimees, lugupeetud äh, Liibanoni peaminister, aitäh, et te olete siia tulnud, nagu ütles Elmar Brokk, nii äh, ütlen ka mina, et äh, ma olen väga huvitatud sellest küsimusest välisasjade komisjoni äh, ja Euroopa Parlamendi liikmena, aga samuti Maastrichti riikide delegatsiooni liikmena. Ehm, härra Brock ütles ja teiegi ütlesite, et Liibanonis on praegu väga suur surve, sest sinna tuleb palju pagulasi, eriti Süüriast, kus käib sõda ning et pagulased moodustavad praegu kaheksateist protsenti Liibanoni elanikkonnast, see on tohutult suur osakaal, näiteks ehm, Prantsusmaa puhul, mis on minu koduriik, tähendaks see kahteteist kuni viiteist miljonit elanikku ja me seetõttu õnnitleme teie riiki selle eest, et te olete sellega nii hästi toime tulnud. aga ÜRO toidu, toiduabi ei võimalda praegu enamat. me teame, et pagulaste olukord on väga raske ja mulle tundub ka, et äh, tegemist on olukorraga, kus ei käiduta alati vastutustundlikult. kuidas meie Euroopa Parlamendis suudame teid aidata, kui kogu abi, äh, mis äh, peaks pagulastele minema, jaotatakse ometi teie riigis? ma tean, et Süürias on suured poliitilised probleemid, et me teame, mida teeb Hezbollah, me teame, mis toimub Iisraelis vastupanuliikumisega ja me teame, mida teeb äh, Islamiriik ja mida teevad sunniäärmuslased. Äh, sunniitide ja šiitide vahel on see esimene suurem kokkupõrge alates aastast äh, kaks tuhat viis. see aga võib kaasa tuua veelgi suuremad vägivallapuhangud ka Hezbollah poolt. mida teie arvate, mis te arvate sellest, milline on äh, pikaajaline perspektiiv, milline on tulevik regioonis, mis on teie seisukoht? lugupeetud äh, peaminister, aitäh, et te siia tulite ja meiega vestlesite äh, Te rääkisite sellest, millised on Liibanoni praegused probleemid, see olukord on tõesti keeruline ja mina tahaksin küsida just Liibanoni sisepingete kohta. Te ütlesite, et teil on praegu äh, poliitiline kriis, sest presidendi mandaat lõppes mitu kuud tagasi ja nüüd äh, tuleks valida uus president. Teie ise olete olnud peaminister kümme kuud ja suutnud nüüd moodustada valitsuse ja ma tahaksin küsida, kas on võimalik muuta valimisseadust, sest mulle tundub, et äh, siin valitseb äh, praegu vastuolu, ma ei tea, kas ma olen sellest õigesti aru saanud, ehk siis, et äh, valimisseadus tuleb aastast kuuskümmend kaheksa, see on proportsionaalne valimissüsteem, selles on ette nähtud teatud reeglid kas te usute, et mingisuguse mõistliku aja jooksul, võib-olla küll mitte detsembri lõpuks, aga mingi mõistliku aja jooksul oleks võimalik jõuda konsensusliku lahenduseni? sellepärast, et tegemist on ju kriisiga, mis peab ometi lõppema ja varsti on juba uus aasta. suur tänu, härra esi-, esimees. lugupeetud härra äh, peaminister, tahaksin teid äh, tervitada traditsioonilisel äh, moel. Te rääkisite meile sellest, millised probleemid on praegu Liibanonil ja te rääkisite eraldi pagulaste teemast. Need pagulased tulevad Süüriast. me teame kõik, kui keeruline on Süüria olukord. aga mida teeb teie valitsus selleks, et takistada Hezbollat sellesse sekkumast ja Süürias olukorda veelgi hullemaks äh, tegemast. ja mis puudutab islamiriiki, siis on meil raske mõista, äh, kuidas on äh, ISISel või islamiriigil õnnestunud nii lühikese aja jooksul vallutada niivõrd suur maa-ala, kes selle taga on, kes toetab islamiriiki ja kui kaua te arvate neil jõudu jätkuvat? samuti tahaks rääkida Lähis-Ida põhilisest probleemist ehk Palestiina küsimusest. meie Euroopa Liidus äh, jälgime seda olukorda pidevalt ja mm, vaatame, kuidas seda probleemi lahendatakse. mis te arvate, kas äh, palestiinlaste tunnustamine ähm, kiirendaks rahuprotsessi või vastupidi, takistaks seda veelgi, aitäh uh,! suur tänu, härra esimees! meie ECR-i fraktsioonis tervitame teid, härra Salam, ja samuti tunneme kaasa teie rahvale, kes on palju äh, kannatanud. Liibanon on väike riik, aga ei ole juba kolmkümmend aastat saanud elada täielikus rahus ning ka praegu destabiliseeritakse teie riiki iga päev. praegu muidugi on äh, teie läheduses toimumas ka šiitide ja sunniitide sõda ma tahaksin teie käest küsida paari asja. Euronewsis öeldi, et teie julgeolekuteenistused on kinni pidanud ähm, ISISe juhi Abu Bakr al-Baghdadi naise ja poja. mida see võiks tähendada, milline on selle sündmuse tähendus? eriti võttes arvesse, et Liibanoni, Liibanoni äh, sõdurid on omakorda äh, islamiriigi käes pantvangis ning äh, kas te võiks, võiksite rääkida Türgi kurdimeelsest parteist ja sellest, et islamiriik on nüüd Türgi poolel ühe rünnaku läbi viinud, sealhulgas edukalt hävitanud Türgi julgeolekupatrulli? võib-olla oli seal ka autopomm, mis Türgi poolel plahvatas, kuidas sellega on ja kas sellised riigid nagu Türgi ja Katar on islamiriigil eriliselt sihikul või eriti vastuvõtlikud sellele ohule? suur tänu, härra esimees. rahvusvaheline üldsus või see, mida rahvusvaheliseks üldsuseks nimetatakse, ehk siis USA ja Euroopa Liit, on tegelikult jätnud reageerimata neile probleemidele, mis teie regioonis on Teile öeldakse, et äh, praegu saab anda pagulastele humanitaarabi kui sedagi, aga tegelikult ei ole see ju nii, meil on vaja ka poliitilist äh, lahendust. Oslo rahuprotsess äh, on olematu protsess, sest Iisrael käitub ikkagi vastuolus Genfi konventsiooniga. tegemist on lihtsalt pikaajalise kolonialiseerimisega, kõige pikema sellise protsessiga viimase viiekümne aasta jooksul. Süürias Süüria kohta on mul eraldi küsimus. kas islamiriigi ekstremistide ja fanaatikute jõuline pealetung selles regioonis toob kaasa selle, et tekib meeleheide, et kaob igasugune lootus, et õnnestub mingisugunegi lahendus leida. kuidas on Beiruti resolutsiooniga Palestiina kohta? ja peale selle, islamiriik ja olukord Süürias, Iraagis, Egiptuses äh, ja terrorism, kuidas kõikidesse nendesse konfliktidesse suhtuda, kas kuskil on ka mingisugune rahusaar ja peale selle, äh, mida te arvate Euroopa Liidu tendentsist väga palju rääkida, teha igasuguseid deklaratsioone, aga samas äh, mitte midagi ette võtta? me küll võtame vastu deklaratsioone, kuid meil ei ole tegelikult mingeid poliitilisi vahendeid või me ei tee nende vahenditega mitte midagi. kuidas teie seda omalt poolt näete ja kas te arvate, et tulevikus võib see regioon muutuda veelgi plahvatuslikumaks või pigem vastupidi, saabub mingi lahendus? suur tänu, lugupeetud peaminister, aastal kaks tuhat kaheksa pärast läbirääkimisi otsustasid Liibanoni poliitilised jõud ähm, ühe kindla presidendikandidaadi kasuks. Need läbirääkimised ähm, Need läbirääkimised rääkisite Süüria kohta. Süüria välisminister ja Prantsuse välisminister suhtlesid omavahel, härra Kushner, ning ka saavutatud kokkulepe on praegu jõus, aga suve lõpust on toimunud viis kohtumist või parlamendi koosolekut selleks, et valida äh, spiiker. kas te arvate, et äh, spiikeri valimisteks on on võimalik samasuguse olukorra jätkumine, kas me peame kuidagi, kas mingid riigid peavad osalema selles või peaksid hoopis eemale hoidma selleks, et saaks spiikri valitud? veel üks küsimus. see puudutab Hezbollah sekkumist Süüria kriisi ja ning äh, sellel on olnud väga negatiivsed äh, tagajärjed Liibanonile ja Liibanoni majandusele Thanks, president uh,, prime minister. Äh, suur tänu härra Salam, ka rohelised tervitavad teid, te olete siin väga teretulnud, te olete sõprade hulgas ja ma loodan, et te äh, mõistate seda ning äh, ma tunnustan teie riiki selle eest, et te pakute turvapaika niivõrd paljudele kaitsetutele inimestele ja olete seda ka enne teinud ja me toetame teid selles. ma tahaksin küsida kahte asja. esiteks, te rääkisite, et Euroopa Liit on andnud abi Euroopa Liit ja liikmesriigid on tõepoolest andnud kolm miljardit eurot humanitaarabi, aga lisaks rahale on teie väikeses riigis ka teisi vajadusi, te peate praegu andma pagulastele varjupaika ja seetõttu teil on muudki vaja kui ainult raha, võib-olla te ütleksite meile, mida teil on siis vaja. ja võttes arvesse Lähis-Ida poliitikat ja seda, et kõik on omavahel seotud, tahaksin korrata seda, mida te ise ütlesite Palestiina kohta ja Lähis-Ida rahuprotsessi kohta, sest minu meelest ei ole tegemist ei rahu ega protsessiga ja äh, mulle tundub seetõttu, et see äh, nimi või see termin on valesti valitud ning et Euroopa Liidul on ajalooline kohustus mitte jätta Palestiinat, Palestiinat ja kogu seda regiooni üksi, sellepärast et meie liikmesriigid on osa, osaliselt need probleemid äh, põhjustanud. mis puudutab äh, Palestiina tunnustamist, siis kordaksin äh, kolleegi küsimust, mida võiks see kaasa tuua, kas Palestiina tunnustamine riigina võiks kaasa tuua head või halba, me oleme näinud Šotimaa ja Šotimaa referendumid ning Ühendkuningriigis ja Rootsi parlamendis äh, toimub varsti hääletus. mida teie arvate, milline on praegu äh, rahuprotsessi äh, olemus, mis sellest tulla võib? ja peale selle Euroopa Parlamendi liikmed ütlevad, et Euroopa Liit tegelikult võiks rahuprotsessile uuesti elu sisse puhuda. kas see on ka teie arvamus, aitäh? suur tänu, härra esimees. lubage minulgi ühineda tänusõnadega tänusõnadega Liibanonile tema rolli eest humanitaarabi andmisel pagulastele. päris kindlasti on Liibanonil väga oluline äh, tähtsus ja meie Euroopa Liiduna peaksime teid selles raskes töös aitama. kui nüüd vaadata äh, teist nurka ehk siis poliitilist vaatenurka, siis on äh, teie positsioon praegu tegelikult keskse tähtsusega. Euroopa Liit mõtleb pigem oma geopoliitilisele rollile. sellest hoolimata tahaksin ma küsida, Äh, milline on teie täiesti siiras ja avameelne seisukoht, mida on Euroopa jätnud tegemata? ja mida äh, suudab Euroopa Liit ehk uue kõrgetasemelise välisesindaja juhtimisel teha? ning lisaks lisaks tahaksin küsida ka seda, mida te arvate ohust, mida kujundab endast, mida kujutab endast islamiriik, kes ju infiltreerub erinevatesse riikidesse. kuidas me saaksime sellele vastu panna, meil on vaja mingisugust vastupanu, ma loodan, et see ei ole ebadelikaatne küsimus. aga liibanonlased on ju tegelikult jäetud täiesti oma pead, kui välja arvata see abi, mida ma nimetasin kas teie relvajõud on võimelised sellise väljakutsega toime tulema? võttes arvesse islamiriigi ohtlikkust ja seda, et ta muutub veelgi ohtlikumaks, Euroopa kahtlemata on mures. kas te võite meile öelda, milline on kõige uuem informatsioon? ka, kuidas te saate hakkama sellega, et islamiriigi võitlejad teile sisse imbuvad? peale selle soovin aga teie riigile kõige paremat. suur tänu lugupeetud äh, härra Salam, mul on väga hea meel, et te siin olete ja et te meiega kõnelete. hiljuti külastasin ma Liibanoni ja nägin seal ise, kui raske on teie olukord. ja kui raskeks on see olukord nüüd muutunud ja sain ka aru, et te kahtlemata vajate ja väärite meie toetust. Euroopa Parlament äh, on oma mandaati on saanud uue mandaadi, äh, aga Liibanon on olnud äh, tükk aega ilma presidendita. ma tahaksin teie käest küsida, nagu küsis kolleeg Breda. Äh, oleks võib-olla ohutum või turvalisem, kui demokraatlikud institutsioonid suudaksid normaalselt toimida. loomulikult mitmekesisus rikastab, ja erinevad äh, isikud peavad suutma koos eksisteerida, aga ma tahaksin teie käest küsida, millal me saame presidendi küsimuses mingit lahendust oodata? aitäh! Äh, suur tänu ja äh, tere, härra Salam! näib, et Liibanonil on õnnestunud imekombel vältida sõjakoledusi, mis Liibanoni ümber käivad ja käimas on Liibanonis ka reformid, mis loodetavasti lõpevad õnnelikult. mulle ei meeldi propaganda, see, kui palju räägitakse Hezbollast ja terroristidest, aga kui mõelda sellele, kui ebastabiilne on praegu Süüria ja kui mõelda sellele, millised on selle regiooni kõige mõjuvõimsamad jõud praegusel ajahetkel, siis kas te arvate, et järgmises etapis võib-olla eh, puhkeb kaos just nimelt teie riigis? ja siis tahaksin küsida ka pagulaste kohta, milline on nende mõju teie majandusele, kas te kavatsete Euroopa Liidult paluda majanduslikku abi? aitäh! suur tänu! suur tänu, härra esimees ja äh, siiras tänu ka teile, härra Salam, Liibanoni panuse eest Vahemere äärses küsimuses Liibanon on Vahemere-äärse regiooni eeskuju, see on kahtlemata tõsi, aga peale selle on Liibanon praegu ka löögi all. palju on räägitud sellest, et islamiriik ohustab seda, aga see ei ole ainuke oht. näiteks kuu aja eest tulid Hezbollah teemalised ähvardused see tähendab seda, et tegelikult on olemas reaalne oht, et Liibanoni territooriumil puhkeb relvastatud konflikt, et see võib puhkeda Liibanoni ja Süüria vahel ja et see võib puhkeda Liibanoni relvajõudude ja Hezbollah vahel nii siis, kui Hezbollah nii-öelda operatiivselt sekkub Süürias võttes arvesse seda, mida me enne rääkisime, ehk siis, et Süüriast tuleb väga suur hulk äh, pagulasi praegu Liibanoni ja ajaloolistel põhjustel tuleb äh, pagulasi ka Palestiinast ning äh, et neid isikuid kokku on väga palju ja et see kokkuvõttes on Liibanonile suur koormus, nagu eelkõnelejad korduvalt rõhutasid ma tahaksin küsida, kas teie arvates teie riik suudab toime tulla sellega, et see olukord veelgi eskaleerub, eskaleerub, ma pean silmas Islamiriigi ja Hezbollah tegevust, ning milline võiks olla Euroopa Liidu roll selles kontekstis ja milline võiks olla ÜRO missiooni roll, ÜRO missioon on ju juba kohal. peale selle tahaksin küsida, milline roll võib olla Liibanonil endal Palestiina tunnustamises, mis on kahtlemata väga keeruline küsimus. <clears throat> paljud meist on seisukohal, et äh, tegemist äh, võib olla hoovaga, mille abil tuua osapooled tagasi läbirääkimiste laua taha ja saavutada lõpuks rahu. suur tänu, härra esimees. täna ületasime Süüria-Liibanoni piiri kui tulin äh, Süürialt, Süüriast, kus siis kuulsin sellest, kuidas ekstremistid äh, ja fanaatikud võitlevad ja ma tahaksin küsida, äh, kuidas saate teie, teie aidata Süüria režiimi? ja ma tahaksin öelda, et ma olen äh, kindel, et kui islamiriik võidab, siis edasi tuleb Liibanon ja edasi tuleb Iisrael. aitäh. president. I start by. aitäh Äh, kõigepealt tahaksin äh, ma öelda, et ma olen väga tänulik ja austan väga kõiki isikuid äh, nende soojade sõnade eest, mis nad ütlesid siin selles ruumis praegu meie riigi kohta. tegelikult ei oodanud ma nii palju sõnavõtte ja nii palju küsimusi, aga see asjaolu, et neid küsimusi nii palju oli, näitab selgelt, et ka teie olete mures ja et te hoolite Liibanonist ja meie rahvast ja seetõttu tänan teid äh, selle eest südamest. enamik küsimusi ja sõnavõtte puudutasid tegelikult äh, mitmeid teemasid ja paljud küsimused ka kordusid. ma saan aru, et kahjuks on meil vähe aega ja et seetõttu ei ole mul võimalik ehk asjakohase põhjalikkusega kõigele, mida küsiti, vastata. aga ometi proovin ma vastata teatud äh, tähtsamatele punktidele ja loodan, et siis olen ma vastanud äh, põhimõtteliselt kõigele. nii et kõigepealt äh, pisut sellest sisemisest poliitilisest kriisist, mis praegu Liibanonis on. jah, tõepoolest see kriis seal on meil ei ole õnnestunud valida uut presidenti. me pidime äh, pikendama oma parlamendi mandaati. ja me näeme ikka veel vaeva koalitsioonivalitsusega, mis püüab äh, seda rasket, äh, selle raske olukorraga kuidagi toime tulla. ma võin öelda, et jah, demokraatia Liibanonis on tulnud meile kasuks nii headel kui halbadel aegadel ja et me pöördume ikka ja jälle oma demokraatia ja oma põhiseaduse poole, mõnikord selleks, et lahendada oma vanu või olemasolevaid probleeme, aga mõnikord ka selleks, ka mitte selleks, et äh, probleeme lahendada. niikaua, kuni demokraatia on olemas, saabub loodetavasti tulevikus, lähitulevikus võimalus meie probleemid ikkagi lahendada ja lahendada see poliitiline kriis. ma ütlen seda sellepärast et ma olen välisasjade komisjoni koosolekul, ma olen parlamendisaadikute keskel ning parlamendisaadikud saavad aru, kui oluline on demokraatia alalhoidmine ja toetamine ning Liibanonil on pikk demokraatlik traditsioon. mis puudutab konflikti Süürias ja seda, et see võib levida Liibanoni Ehm, eriti mõtlen ma siin küsimusele, mida mitu korda küsiti. ehk siis, milline on Liibanoni poliitilise pere ehm, osalus ehm, selles vastuseisus, mis praegu on Süürias? ma tahaksin sellele vastata seda, et kui moodustati minu koalitsioonivalitsus, siis andsin ma välja äh, ministrite avalduse, mis puudutas äh, siis seda, et äh, mis, milles olid kokku leppinud kõik fraktsioonid, kaasa arvatud Hezbollah, ehk siis, et me distantseerume poliitiliselt sellest, mis toimub praegu Süürias. kahjuks on aga nii, et selle avalduse vahel ja teisalt äh, tegelikkuse vahel äh, on äh, vastuolu. me oleme suutnud seda distantseerumise poliitikat rakendada nii hästi, kui me suudame, kuid tuleb tunnistada, et teatud olukordades see õnnestunud ei ole, täpselt nagu te oma sõnavõttudes ka välja tõite. aga see ei takista meil ka edaspidi püüdmast seda poliitikat äh, rakendamas, rakendada. vähemalt me püüame seda teha. ma tean, et see ei ole täielik vastus. aga see olukord on keeruline. Äh, ja tõesti, see olukord äh, ei tule meile praegu kasuks. nüüd Islami riigi kohta ma kuulsin mitu korda küsimust, miks islamiriik üldse sellisele mõjule pääses, mis on selle taga, kust see alguse sai? ma arvan, et selle aluspõhjuseks võib lugeda seda, et regioonis ei olnud lubatud mõõdukus aga mõõdukus saab, saab alata ainult sellest, et sõlmitakse rahu, niikaua kuni rahu sõlmida ei õnnestu tuleb äh, veelgi rohkem ekstremiste ja terroriste ja nad saavutavadki suurema mõjuvõimu. terroriste õpetatakse ju välja selleks, et nad räägiksid äh, maailmale, kuidas nemad on päästjad, et nad on justkui superkangelased, kes kõik ära lahendavad ning nad äh, kasutavad kavalalt ära meediat, mille abil seda kuvandit endast veelgi rohkem mõjule päästa ma arvan, et ka Süüria jaoks on olemas rahumeelne lahendus, ja kui see rahumeelne lahendus leitakse, siis muutub kogu regioon tasakaalukamaks ja kohe äh, peatatakse ka ekstremistid. ja sellepärast kutsungi ma üles ja ma sain aru, et ka teie kutsute üles leidma Palestiina jaoks lahendust. jah, Liibanonis on väga palju pagulasi ja see on Liibanoni jaoks väga suur äh, probleem, nõndanimetatud Süüria pagulaste probleem see on meie jaoks äärmiselt suur koormus, suurem kui me jõuame kanda. ning sellel põhjusel vajame me kindlasti rohkem humanitaarabi, rohkem rahalist abi, rohkem toetust meie taristutele, meie institutsioonidele. ja just sellepärast lõimegi me juba mõne kuu eest uue lähenemisviisi, kus me võtame arvesse ka vastuvõtva ühiskonna vajadusi ja mitte ainult pagulaste vajadusi. selleks, et me saaksime Süüria pagulasi aidata, peame me tugevdama ka iseennast. ning just selles küsimuses saabki Euroopa Liit meid aidata. meil on kahepoolsed programmid Euroopa Liidu ja Liibanoni vahel ning nendest programmidest on palju abi olnud, need on olnud väga tõhusad programmid seda tegelikult ka sõjalises äh, valdkonnas. Euroopa Liit äh, on andnud meie sõjaväele äh, ekspertabi ja seetõttu on sõjaväel õnnestunud taastada riigis kord ja seda hoolimata kõigist neist regiooni pingetest. me oleme edasi suutnud astuda suuri samme. me oleme Liibanonis kehtestanud korra, aga peale selle ka suutnud vastu panna äh, sektantide äh, püüdlustele meid lõhestada, oleme suutnud vastu seista ekstremistidele ja see on väga oluline, sest see aitab meil edasi minna, äh, kui me saame siis ka seda vajalikku abi. mida rohkem Euroopa Liit meid toetada saab, näiteks naabruspoliitika instrumendi kaudu või mingeid teisi uusi meetodeid kasutades seda rohkem, seda turvalisemalt tunneme ennast meie ja kogu regioon. ma arvan, et Euroopa Liit tunnetab seda vastutust ja Euroopa Parlament loodetavasti toetab seda lähenemisviisi ja ma julgustan teid seda lähenemisviisi järgima. Itaalia osalus. jah, see teeb meile rõõmu, me oleme tänulikud see on meile oluline ja meil on sellest viimase üheksa aasta jooksul olnud väga palju abi, nimelt sai see koostöö ähm, alguse aastal kaks tuhat kuus ning äh, tõepoolest Itaalia osalus on aidanud tuua vajalikku stabiilsust ja rahu väga olulisse Liibanoni osasse ehk siis äh, selle riigi lõunaossa ma loodan, et meil õnnestub äh, varsti lahendada ka valimisseaduse probleem, äh, sest uus valimisseadus tugevdaks meie demokraatiat. ning lõpuks tähendaks see ka seda, et me saame valitud uue presidendi ja et me saame liikuda edasi nende väärtuste kaitsmise poole, mida ka meie põhiseadus peab oluliseks, näiteks äh, vabadust. ma arvan, et ma pean oma sõnavõtu nüüd lõpetama ja ütlen veel kord, et olenemata meie poliitilisest kriisist, hoolimata nendest pingetest, mis praegu regioonis on, ütlen ma teile ikkagi, et meie rahandussüsteem, pangasüsteem on väga edukas, on väga heas korras, olenemata kõigest eeltoodust. ja see tähendab, et me saame toetada investeeringuid Liibanonis. Liibanonil on väga dünaamiline majandus ja loomulikult oleme me tänulikud, kui ka meie partnerid sellega arvestavad ning kui Euroopa, Euroopa Keskpank meid aitab nende projektide osas, mis praegu Liibanonis juba toimuvad. täna hommikul oli mul edukas kohtumine ka härra Junckeriga ja proua Magariniga ja ka nemad ütlesid, et nad tunnevad äh, Liibanoni olukorra pärast muret ning et nad on pühendunud äh, Liibanoni aitamisele, et nad peavad seda oluliseks ja ma loodan, et äh, see lubadus toob endaga kaasa rohkem kahepoolset abi ja ka abi kogu regioonile, et toetada regiooni mõõdukamaks muutmist. põhjused, mille tõttu ekstremism on esile tõusnud, eriti just islamiriik peituvad minu meelest selles, et õigel ajal ehk siis kaks aastat tagasi ei tehtud otsust. ei tehtud äh, otsust siis, kui Süürias kriis äh, tegelikult alguse sai. kaks aastat tagasi oleksime me võinud Süüria küsimuse lahendada, siis me ei oleks seal, kus me nüüd oleme. aga ma pean teile ausalt ütlema, et äh, rahvusvaheline üldsus lasi võimaluse käest olukord eskaleerus selle tõttu. ja enamik äh, rahvusvahelise üldsuse liidreid on mulle seda ka öelnud, käisin näiteks ÜRO Peaassambleel ja seal mind üllatas ja see üllatab mind praegugi, et sõna võtsid suurriikide liidrid, kes äh, küsisid minult, mida me saaksime Süürias teha. mis teie meelest peaks Süürias tehtama? see, mida kaks aastat tagasi oleks tulnud teha, jäi tegemata ja nüüd tunnevad kõik, et nad on justkui pea kaotanud ja et nad ei äh, näe, mismoodi jõuda sinna, kuhu on vaja jõuda. mina ütlen, et Süüria peab saavutama poliitilise lahenduse, aga poliitilises lahenduses arvestatakse ka sellega, milline on tegelikkus. ja selle põhjal püütakse midagi välja töötada. ma tean, et praegu tegelikult ka tehakse jõupingutusi poliitilise lahenduse leidmiseks aga kindlasti võtab see väga palju aega, nõuab julgust ja dünaamilist lähenemist ja samas ka rahvusvahelise üldsuse agressiivsust, et üldse kuhugi jõuda ja et peatada praegune ekstremistide loodud veresaun, mis kahjuks seal igapäevaselt toimub. ma tänan veel kord kõiki ma arvan, et ma pean nüüd minema järgmisele kohtumisele ja kui teil on võimalik Liibanoni tulla, siis äh, kohtume seal meie rahva hulgas. mul on hea meel, et üks kolleeg hiljuti Liibanonis käis ja seal oma silmaga nägi, äh, mis Liibanonis toimub. Liibanonis on turvaline, seda kontrollitakse meil on kõik kontrolli all ja seetõttu saate te Liibanonis ennast hästi tunda, aga ennekõike saate te siis teada, mis Liibanonis tegelikult toimub. Te olete kahtlemata kõik Liibanoni väga teretulnud ja tänan teid veel kord selle eest, et andsite mulle täna võimaluse. tänan, peaminister. soovime teie rahvale kõige paremat ning ainus osapool, kes muidugi mingit kompromissi ei taha, on see ISIL, mis muudab olukorra keeruliseks, sest nendega tuleb rääkida sõjaliselt, enne kui mingi poliitiline kompromiss võimalikuks osutub. nii et see on kindlasti küsimus, mida me täna ei lahenda. suur tänu teile, et tulite, soovime teile edu!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 Vamos a empezar con el segundo tema, el intercambio. jätkame oma tööd ning meie juurde on tulnud Bernardino Leon, ÜRO eriesindaja Liibüas. mul on suur heameel, härra Leon, et saan teid siin tervitada eriesindajana ÜRO poolt ning tänan teid selle eest, et os-, nõustusite osalema arvamuste vahetusel Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni liikmetega. parlament järgib olukorda Vahemere piirkonnas ning Liibüa olukorra halvenemine on muret valmistanud meile kõigile. pärast seitsmeteistkümnenda novembri Välisasjade Nõukogu on Euroopa Liit võtnud väljendanud valmidust rakendada meetmeid, arvestades äh, keerulist olukorda, mis on tekkinud iseäranis pärast Liibüa konstitutsioonikohtu otsust valimisprotsessi kohta. Äh, mikrofon lülitus välja. kõneleja jätkab. on öeldud, et sõjalist lahendust praegusele kriisile ei ole selleks, et jätta meile aega aruteluks, annan teile kõigepealt eh, kümmekonnaks minutiks sõna sissejuhatavaks eh, sõnavõtuks Liibüa olukorra teemal. meid huvitaks kuulda selle kohta, mida Euroopa Liit saaks ette võtta selleks, et leida poliitiline eh, lahendus sellele konfliktile. härra Leon. tere päevast mul on suur heameel taas olla Euroopa Parlamendis pärast seda, kui ma kolm aastat äh, olin osa Euroopa Liidust, siis peame tunnistama, et äh, ma vahepeal olen isegi Brüsselist puudust tundnud mõnedele minu kaasmaalastele Brüssel väga just ei meeldi, aga minule Brüssel meeldib elukohana ning institutsioonid meeldivad ning mul on hea meel siia tagasi pöörduda. ning ka teiega Liibüa olukorda arutada. Liibüa olukord, nagu te teate, on väga keeruline viimase nelja-viie kuu jooksul on Liibüa maailma tähelepanu keskpunkti tagasi nihkunud. juulikuust alates on Tripolis suured äh, konfliktid, meil on islamistlikud relvastatud rühmitused välja ilmunud ning äh, me oleme üritanud, on, on üritatud neid äh, rühmitusi lennujaamast välja tõrjuda palju on endisi Gaddafi valitsuse liikmeid, kes Liibüa poliitiliste institutsioonidega koostööd soovivad teha ja demokraatia protsessile kaasa aidata. nii et kaks kuud oli konflikte ja siis tuli periood suhteliselt rahulikku aega ning siis jätkusid konfliktid Benghazis ning teistes näiteks äh, Tripolist äh, läänes olevatel aladel, Nafusa mägedes näiteks. ja praegu need jätkuvad. nii et äh, sõjalises plaanis toimuvad sisulised kokkupõrked. Euroopa Liit, ÜRO on sellele sõjalisele vastasseisule reageerinud ning see vastasseis valmistab kogu rahvusvahelise kogukonnale suurt muret, sellepärast et et ta mõjutab oluliselt Euroopa olukorda ka, see, mis Liibüas toimub, Liibüa stabiilsus, see ohtu sattumine on oht ühtlasi terrorismi kasvule, oht selle, selleks, et, et suureneb terrorism ja põgenike arv. Liibüa on Vahemere lõunakalda üks olulisemaid riike ning kõik, mis puudutab Liibüat, puudutab ka Vahemere lõunakalda riike ning samuti Euroopat, seetõttu valmistab äh, rahutu olukord Liibüas suurt muret mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka üle kogu maailma, ka Ameerika Ühendriikides. üritame Liibüa poliitilist protsessi taastada, kui ma võiksin seda niimoodi nimetada, siis üleminekut Liibüas. soodustada ent äh, need mõisted päris Liibüa konteksti ei sobi, mida me oleme harjunud kasutama. kui me Tuneesias räägime üleminekust demokraatiale, siis Liibüas pigem peaksime rääkima üleminekust äh, nii-öelda kukutatud diktatuurilt veel olematule või praegu veel mitte eksisteerivale riigile, sest kõik tuleb üles ehitada poliitilises plaanis ent meil on ka tohutu vaimne hävitustöö tehtud, terve poliitiline kultuur on hävinud. Te kujutate ju ette, missugune kohutav, hävitav mõju võib olla diktatuuritaolistel režiimidel, nagu Liibüas oli. nii et me oleme praegu üleminekuperioodil ning äh, rahvusvaheline üldsus vaatab tähelepanelikult seda, mis Liibüas toimub. üritame esindajate kojaga teha koostööd, mis on ainus institutsioon, mis Liibüas praegu olemas on ning selle liikmed, kes algusest peale parlamendis on, on siis mis ratas olnud eh, Tripolis pärast režiimi langemist. et eh, Tripolis on praegu parlamendi istungeid takistatud, blokeeritud, need on peatunud. kui kui novembris Liibüa kõrgeim kohus tegi otsuse valimiste kohta. ilma selgete institutsioonideta nende jõudude toetusel, kes varasemat rahvuslikku kongressi, kongressi Tripolis toetasid. on praegu kõlama jäänud seisukoht, et praegu ei ole tegemist esindajate koja näol enam esindusorganiga ning see on ometi organ, millele poliitiline protsess tugines ja seetõttu ongi kogu olukord muutunud väga keeruliseks. ja sellest on tegelikult väga raske mingit ülevaadet saada. ent selle kohtuotsus, pilk sellele kohtuotsusele näitab, et et praegu ei ole kummalgi nimetatud organitest sisuliselt opositsiooni, sest eh, üks printsiipe, millest siiani Liibüas lähtuti, oli ju, et legitiimsus tekib siis, kui kaasatakse ka opositsioon või vastasrind et ei saa võimutäiust ükski pool endale võtta. ning äh, see lähenemine, mis on rahvuslikul kongressil, on nüüd äh, muutunud äärmuslikumaks ja me oleme pidanud oma töö ümber korraldama riigis. kolmandaks, mitmed protsessi osalised, selle dialoogiprotsessi osalised, siis parlamendi liikmed, kes Tobrukis äh, näiteks boikoteerisid istungeid, on tunnustanud seda kohtuotsust. olgugi, et rahvusvaheline üldsus on, on tajunud seda kohtuotsust väga ebaselgena, seda ei ole, seda on väga raske tõlgendada ning praegu oleme jõudnud üsna lähedale võimalusele taastada poliitiline protsess, see võib toimuda üsna pea, võimalik, et isegi järgnevatel päevadel. ja kui see aga võimalik on, siis sooviksime järgmisel nädalal Liibüa ja linnas, mis tuleb kokku leppida eri poliitiliste jõudude poolt, selle poliitilise protsessi taastada, ehk siis põhimõtteline kokkulepe kõigi poolte poolt on olemas, teatud detailid vajavad täpsustamist ja homme toimub äh, muide Brüsselis väga oluline kohtumine ministrite tasandil et näidata, et eh, rahvusvahelisel üldsusel ja kõige olulisematel protsessi osalistel Liibüas on soov poliitiline protsess taastada. ning nüüd tagasi küsimuse juurde, millega meie istungit või koosolekut alustasime, et mida Euroopa Liit saab teha. ÜRO seisukohast eh, vaadatuna saaks Euroopa Liit teha väga palju, nii poliitiliselt, kuna Euroopa Liit on Liibüa oluline liitlane erinevalt siis teistest riikidest, kellega liidu suhtleb, tajutakse Euroopa Liitu neutraalsena, kellel on suur mõju, tohutud võimalused, mitte ainult Tobrukis, vaid mis ratas ka. nii et Euroopa Liit ja teised ja selle liikmesriigid äh, kooskõlastades oma tegevust omavahel ja Ameerika Ühendriikidega saaksid kindlasti märkimisväärselt mõjutada poliitilist protsessi Liibüas. Euroopa Liit on ka muidu väga oluline partner. mis puudutab olukorda eri valdkondades, ning suhtlust eri valdkondades, siis olete sellega tõenäoliselt ise kursis, põhiliselt räägime me siin energia valdkonnast, Liibüal on, Liibüa on alati eksportinud energiakandjaid ning Euroopa Liit on olnud tema olulisim kaubanduspartner energia vallas. seetõttu ei ole mitte lihtsalt võimalik, vaid ka äärmiselt vajalik meie partneritele Liibüas selgeks teha, et üksnes poliitilise kokkuleppe korral, üksnes kokkuleppe korral, mis on vastuvõetav kõikidele, on võimalik mõistlikult seda kaubavahetust jätkata või laiendada. aga siin on praegu tegelikult tohutu segadus, sest puudub selgus selle osas, kes mida kontrollib. investeerimispank, keskpank, mille üle väitsid järsku relvastatud rühmitused ennast, endal kontrolli olevat või rah-, rahvusvahelised ettevõtted, riigiettevõtted, et et üks asi on äh, tunnustada Liibüat kui sellist, aga äh, ja teatud parlamendiga, aga samas Liibüas, Liibüa õiguse järgi on tunnustatud hoopis teine parlament ja, ja seetõttu on väga keeruline praegu üldse Liibüas asju ajada. ning äh, on tingimata vajalik, et Euroopa Liit ja tema kaubanduse esindajad nendele Liibüa esindajatele, kellega nad suhtlevad, selgeks teeksid, et et kaubavahetus see seisukohast Euroopa ja kogu maailmaga on, on selgus väga oluline, siseriiklik selgus. ning Euroopal on väga oluline osa ka julgeolekuplaanis, sest Euroopa riigid on Gaddafi vastast revolutsiooni toetanud ning vastasseisudes kohalike erakondade vahel või parteide vahel, peab Euroopa toetama uue liiduriigi ülesehitamist ning siin on väga oluline julgeolekuperspektiiv. ja julgeolekuperspektiiviga seotud oluline küsimus on loomulikult terrorism, sellepärast et Euroopa Liit kannatab ju terroristlike rühmituste ohu näeb ohtu terroristlikes rühmitustes. ning nende vastu tuleb astuda samme, muuhulgas Benghazi-taolistes linnades ning ei tohi unustada ka lõunapiirkondi, Saheli piirkondi. Saheli riikidega on meil ühine mure piirkonnas toimuvate džihadistide treeninglaagrite ka seoses Liibüa lääne ja lõunaosas. räägitakse džihadistidest, kes võiksid kuni tegutseda kogu piirkonnas kuni Tuneesiani, nii et mitte ainult äh, isegi Liibüa territooriumil. muuhulgas ka Alžeeria kus samuti valitseb julgeolekuplaanis praegu väga ebakindel olukord. nii et Euroopa Liit on oluline liitlane liidu jaoks julgeoleku ja majanduse ning ka sotsiaalvaldkonnas, väga oluline partner. ning ÜRO missioon selle lähetamisega seoses oli Euroopa Liit ka väga aktiivne sest äh, Vahemere lõunariikide osas ähm, tajutakse Euroopa Liidu olulist rolli. ja on nähe Euroopa Liidu viimaste aastate tegevuse tulemus. Euroopa Liit kui neutraalne positiivsete arengute soodustaja nagu stabiilsus, poliitilised protsessid Liibüas ja mitte ainult Liibüas, on asi, mida tunnustatakse ning seetõttu oleks hea, kui see protsess saaks jätkuda järgnevatel päevadel, see on võib-olla Liibüa viimane võimalus. sest järgnevatel päevadel on loodetavasti võimalik see uus poliitiline protsess taastada, mis loodetavasti stabiilsust suurendab ning natuke piirab neid valikuid, mis praegustel poliitilise olukorra, poliitilise plaani osalistel Liibüas on ning natuke kärbib nende ootusi võimalikust konfliktist midagi võita ja seega võtab maha veidi pingeid olukorras Liibüas. oluline on, et rahvusvaheline üldsus saadaks selge sõnumi praegu, usun, et Euroopa Liidu Parlament saab seda teha suhetes Liibüa partneritega, öeldes, et äärmiselt oluline on leida poliitiline lahendus püüelda aktiivselt selle poole, sellepärast et muud võimalust lahenduseks lihtsalt ei ole. et asi puudutab kollektiivseid huvisid, Liibüa ja rahvusvahelise üldsuse kollektiivseid huvisid. Need on need põhimõttelised, põhimõttelise tähtsusega alused loomulikult peab, peame me täiendavalt mõtlema nende de, lahenduste detailide üle ning leidma võima-, võimaluse korral teisi võimalusi veel kaasa rääkida olukorras Liibüas. suur tänu, härra Leon. ja nüüd on aeg küsimuste vooruks, igale kõnelejale annan kaks minutit. suur tänu, härra Leon, et olete taas tulnud siia meie juurde Euroopa Parlamenti. Teil on täita äärmiselt keerukas ülesanne, me teame, kui keeruline on olukord Liibüas ja see viimane kohtulahend ilmselt seda ei lihtsustanud. Need arutelud, siseriiklikud arutelud on keerukad, aga ka rahvusvahelised arutelud ei ole just lihtsad. Liibüa naaberriigid riike ka arvesse võttes, me peame püüdma ühildada, ühilda ta erinevaid seisukohti nii Liibüa kui tema naaberriikide ja seitsmeteistkümnendal septembril toimus ju ka Madridis kohtumine, mis seda puudutas. et kus käsitleti ka seda küsimust, kuidas neid seisukohti lähendada ja homme toimub see ministrite kohtumine, mida mainisite rahvusvaheliste partneritega ja ka Julgeolekunõukogu tuli augustis kokku, võttis vastu resolutsiooni. kas sellest oli mingit kasu, kas see tõi kaasa suurema turvalisuse, mis on esmased tulemused? võib-olla nägite seda ise koha peal, sest see resolutsioon ju ähm, võeti vastu neli kuud tagasi siin on veel mitmeid äh, sõnavõtusoove, nii et äh, igaühel on vaid poolteist minutit aega nüüd. Io penso che i libici devono cogliere questa ultima chance, ma anche gli europei dovrebbero. ma arvan, et Liibüa peaks kasutama seda viimast võimalust, aga ka eurooplased peaksid mõistma, milline katastroof on toimunud Liibüas, sest kui eurooplased seda ei mõista, siis äh, ilmselt ka liibüalased ei mõista, et tegemist on tõesti viimase võimalusega. nii et ma arvan, et äh, me peaksime siin minema kaugemale kui lihtsalt need soovid. Äh, kõrge esindaja ütles eile siin saalis, et mis puudutab liikmesriikide algatusi, siis äh, ta ei ole vastu neile, sest äh, need on ju seotud ka Euroopa Komisjoni tegevusega ja toimub ühtse lähenemise raames ning ma usun, et need äh, sõnad olid täiesti õiged. see vastab tõele, et mõned riigid on jõudnud veidi ette ja me peame mõistma, milline olukord praegu on. me oleme sekkunud, aga keegi ei küsinud endalt, mis pärast saab. nüüd on meil siis see geopoliitiline olukord, meil on see energiaprobleem, sisserände küsimus, kalifaat, ISIS nii et väga oluline on siin midagi ette võtta. aga mida see sisuliselt tähendab, lisaks sellele kõik osapooled tulevad kokku ja, ja räägivad sellest. kui ma vaatan Liibüat, siis ma muidugi väga soovin, et kõik läheks hästi, et neist tegevustest oleks kasu, aga mul on väga suuri kahtlusi, et kõik need erinevad äh, osad ka kokku äh, lähevad. meil on vaja ka varuplaani. et Äh, rahvusvaheline üldsus äh, ja eelkõige ÜRO üldse mõistaks, kellega nad Liibüas äh, peavad rääkima, see on ju eelkõige oluline. istun siin, härra Bernardino Leon, ma pean ütlema, et Liibüa on olnud paras katastroof, me läksime sinna kõige paremate kavatsustega, et saada lahti Gaddafi täiesti kohutavast diktatuurist, aga tundub, et see oli veidi ennatlik, Algeerial oli ilmselt õigus Äh, jah, mul on terve rida küsimusi. kõigepealt, kas te saate kinnitada seda piinlikku süüdistust, et mõned liikmesriigid, sealhulgas ka minu enda riik, kõige paremate kavatsustega taas tegelikult koolitasid välja mõned äh, relvastatud rühmituste liikmeid ja äh, tegelikult nad pöördusid tagasi Liibüasse ja neist said džihadistid. kui see nii on, siis see oleks ju tõeline fiasko. teiseks Katari roll islamistide äh,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 siis äh, kuidas, kuidas toimub äh, nende islamistide äh, süüdimõistmine, me ei ole sellest palju kuulnud. milline on olukord Tripolis? minu kontaktid ütlevad, et Tripoli kohtu otsus, see ei ei, ei saa olla kindel, et see on tõepoolest langetatud sõltumatult, sest kohtunikud on olnud olulise survel. aitäh, härra Tänak, palun Estamos hablando de una Libia que me parece fantasmagórica, kes härra Naart. aitäh, me räägime Liibüast, mis ei ole tegelikult üldse nähtavgi. ta on selline näiline. see Rahvusassamblee Tripolis on, ei ole tegelikult nähtav ja ka see esinduskoda, mis valiti ainult kaheksateist protsendi häältega ja väga raske on üldse leida äh, partnerid, kes see tegelikult peaks olema, kui meil ei ole teisi partnereid peale neile näili, näiliste partneritega, siis on selge, et relvastatud rühmitused äh, saavad äh, jõudu, sellepärast et äh, seal kohapeal on erinevad hõimud, kellel on omad huvid ja on need relvastatud rühmitused, kelle käes on kogu, kogu vara, mm, ja see on nii põhjas kui lõunas nii. Te olete ka isiklikult äh, teinud jõupingutusi, see on muidugi väga õige, aga ma tahaksin väljendada oma väga suurt äh, muret et kui ei kaasata kõiki neid erinevaid klanne ja hõime ja šeike, kes äh, kellel on ka side elanikkonnaga. seal on ju, see on ju ka valimiste puhul oluline, et just hõimud on need, kes oma häält tahavad kuuldavaks teha ning relvasid eksporditakse igas suunas, ma olen seda ka ise näinud, et see ei ole kindlasti juhus. see on äh, küsimus, millega tuleb tegeleda. ja edasi, kuidas on nüüd lood sellega, et kui püüame Liibu, äh, Liibüa, Lõunase Tšaad ja Niger, äh, seal on väga palju vaja ära teha, me peame toetama ka Tšaadi ja Sudaani ja aitama neil äh, oma piire kaitsta, sest äh, muidu on meil kõige suurem nii-öelda relva supermarket kogu Saheli piirkonnas. Στο δελτίο τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 26 Δεκάτου 2014 με... Suur tänu! julgeolekunõukogu pärast äh, Liibüa külastamist ütles et kui te olete nõudnud äh, seda, et äh, konflikt lõpeks ja nõudnud seda, et äh, lõpeks teie riigis hävitustöö, siis peate te nõudma ka seda, et austatakse inimõigusi, et austataks töötajate õigusi, et austataks ÜRO resolutsioone. samuti olete te siin rääkinud sellest, millises raskes seisus on teie finantssüsteem ja tuletanud meelde kahe tuhande neljateistkümnenda aasta resolutsiooni, mis räägib nende vastutusele võtmist, kes ei lase rahulikul lahendusel sündida. kes teie riiki äh, Äh, kes Liibüat äh, destabiliseerivad. rahvusvaheline üldsus ütleb samas, et äh, teie seisukoht on subjektiivne. mida te selle kohta ütlete, mida te ütlete kolonel Aftari kohta, milline on teie seisukoht? aitäh, mm, eesistuja, aitäh, härra Leon teie sõnavõtu eest. olukord on tõesti väga keeruline. septembris me võtsime vastu resolutsiooni kus on kirjas paljud Euroopa nõudmised. nagu öeldud, me toetame teie mandaati ja teie ülesannet, et viia või pidada ähm, rahvusvahelist dialoogi kõigi osapooltega, valitsusega ja teistega. nüüd ütlesite, et te olete ühenduses ka erinevate äh, relvastatud rühmitustega, meil on Amnesty Internationali raport oktoobrist, kus on öeldud, et eelkõige Lääne äh, Liibüa äh, lääneosas on äh, toimunud mitmeid relvastatud rünnakuid, äh, raskeid rünnakuid tsiviilelanikkonna vastu, mida võib näha sõjakuriteona. ja minu küsimus on, et kuivõrd olete te ühenduses vastavate osapooltega? ja teiseks, me nõuame nii Euroopa Liidult kui ka teilt, et nii palju kui võimalik peetaks poliitilist dialoogi. kuidas on sisserändajate mm, olukorda riigis ka siis, kui nad tulevad üle lõunapoolse piiri, nii et tahaksin teilt küsida, et milline on olukord selles küsimuses. aitäh, kolleeg Kastaldova. Muchas gracias, presidente. Gentile rappresentante, la ringrazio per il suo lavoro. suur tänu. suur tänu eh, toetusmissiooni, eh, suur tasu, tänu eriesindajale, me toetame teie tööd ja on selge, et äh, me kõik loodame, et teie lähenemisviis on edukas, aga nagu ütles härra Brock, ei esinda ta tegelikult suurt osa territooriumist. ma tahtsin teie käest küsida, võttes arvesse erinevaid äh, ajaloolisi juuri ja kultuurilisi erinevusi, milline võiks olla selle riigi lähitulevik, milline on risk, et puhkevad erimeelsused. ma lugesin hiljuti väga huvitavat artiklit, kus üks Liibüa, kus Liibüas suursaadik Itaalias ütles, et NATO peaks uuesti sellesse riiki tulema, aga mitte rahu tagamismissioonile, vaid lihtsalt neid pommitama kas teie meelest on see missioon siis täiesti läbi kukkunud? kui me püüame selles riigis otsida ka alternatiive ja üles ehitada demokraatiat, kas meid nähakse siis põhimõtteliselt odavate pommide jagajatena? kui nende enda suursaadik midagi sellist ütleb, siis tuleb ju nii välja. kas ei ole iseenesestmõistetav, et strateegia puudumine alates aastast kaks tuhat üksteist on mõjunud väga kahjulikult. Liibüas on sadu tuhandeid pagulasi ja kes on sealt põgenenud pärast aastat kaks tuhat üksteist ning Araabia kevad ei ole tegelikult täitnud neid lootusi, mis meil mõni aasta tagasi olid. kas teie meelest Tuneesial võiks olla siin mingisugune roll, et saavutada rahu ja poliitiline lahendus? palun pidage kinni oma äh, kõneajast, muidu ei ole härra Leonil võimalik teile vastata. suur tänu, härra esimees ja suur tänu, härra Leon. mina tahaksin rääkida ühest konkreetsest küsimusest ja see on sisserände teema. igaüks ju näeb, et Liibüa seisukohast on väga raske, on väga raske näha, mismoodi need rändevood kujunevad ja kes neid haldab, kuidas neid üldse kontrollitakse, võib-olla saaksite teie meile sellest lähemalt rääkida. tegemist ei ole äh, ju mingisuguse teisejärgulise küsimusega. Äh, keegi ütles, et Liibüa on nagu püssirohutünn ja teie ise ütlesite tegelikult täpselt sedasama, aga see on murettekitav ja mitte ainult äh, teiste riikide jaoks kes eh, on Vahemere põhjakaldal, see on murettekitav ka naaberriikide jaoks. kes neid rändevoogusid kontrollib, kas sõjavägi? ja mida teevad eh, pühasõdalased? mis on nende roll seoses rändevoogudega ja milline oht rahvusvahelisele julgeolekule siit tuleneb? minule tundub praegu, et läänes ei tea mitte keegi, mis üldse toimub ja kogu aeg tulevad äh, põgenikud Euroopasse, eriti tulevad nad Itaaliasse. ja need inimesed tegelikult äh, on nii-öelda transiitpõgenikud, nad lihtsalt kasutavad olemasolevaid mehhanisme ja meie siin Euroopas tunneme nende rändevoogude üle väga suurt muret, kõik peaksid tundma. aitäh, härra Kann! suur tänu, härra Leon, selle eest, et te meiega sel teemal täna kõnelete muidugi saame me kõik aru, kui oluline on, et Liibüa oleks stabiilne riik ja me saame ka aru, mida tähendab hõimuühiskonnal põhinev, hõimusuhetel põhinev ühiskond. kuidas te aga kasutate seda seoses suhetega naaberriikidega ja milliste meetmete abil te püüate probleeme ennetada? kas te usute, et Gaddafile lojaalsed äh, jõud võivad äh, liituda ja infiltreeruda teie riiki ja mis, äh, millised, infiltreeruda Liibüasse ja millised riskid sellega seonduvad? ning kui mõelda sellele, kelle käes maa on, siis milline protsent kelle käes on? lõpuks te rääkisite ka pühasõdalaste laagritest, kes need pühasõdalased on? kas nad on islamiriigi Al-Qaeda või mingi muu rühmituse esindajad, aitäh! proua Gomes. aitäh, nüüd olete te tagasi ÜRO esindajana ja ma tänan teid teie töö eest ja austan teid sellepärast, et teie ülesanne on keeruline ja samas ka ohtlik. ma tean, et teid hiljuti rööviti ja et te, te pääsesite puhtalt. Te väljendusite väga diplomaatiliselt, et nüüd on äh, Liibüal viimane võimalus, kolleeg rääkis sellest pikemalt, mina ütleksin, et Euroopa on võib-olla oma viimase võimaluse juba maha maganud, sest me ei ole aru saanud, kui ohtlik on olukord. me ju tegelikult eh, nägime, kas me ei näinud, kas siis mina ei näinud, mis juhtuma hakkab. probleem ei olnud sugugi mitte selles, et eh, NATO läks liiga vara välja, vaid selles, et teie ei tulnud piisavalt kiiresti sisse ja et ei püüdnud lahendada neid küsimusi, mis oli vaja lahendada, sest oli ju selge, et kui sõjavägi sinna lihtsalt üksi jätta, siis äh, loovad nad kiiresti sidemed organiseeritud kurjategijate ja äh, terroristidega, me pidime seda ju ette nägema. nüüd ma siis küsin, kuigi ma tervitan teie jõupüüdlusi rahumeelset äh, lahendust leida, see rahumeelne lahendus peab olema küll tagatud millegi jõulisega sellepärast et äh, siin räägitakse naabritest, me näeme ju, et Tuneesia kannatab. ja ähm, neil ei ole piisavalt äh, sotsiaalseid tagatisi, aga on ka teisi, kes on natuke kaugemal, näiteks Egiptus. Egiptus, kes äh, ühte teie parteid kahtlemata toetab. Egiptus äh,, Saudi Araabia ja siis veel Türgi ja Katar kes toetavad, mis ratasid? aitäh, äh, Korvin Mikke. kaks lühikest küsimust. mis te arvate? kas te arvate, et kaks alternatiivi võiksid olla kõige paremaks lahenduseks ja peale selle võib-olla hiljuti lahkunud kuningajärglased võiksid siinkohal aidata. võib-olla muidugi teil on õigus. mina küsin ainult küsimusi. kolmas küsimus siis ka, kui ma juba räägin me kõik ju teame, et äh, kas te nõustute, et härra Gaddafi äh, äh, kukutamine oli tegelikult viga? aitäh, nüüd on minu kord. ma räägin kuue liikme, mitte esimehena. mõnikord on teatud küsimusi esitada ebameeldiv ja ebamugav, aga neid peab ikkagi küsima. näiteks NATO, NATO-st on siin palju räägitud ja kui, küll oleks kahju, kui me ei pööraks tähelepanu Aafrika Liidu, et me ei pööranud sellele piisavalt tähelepanu, võib-olla siis oleks kõik teisiti läinud ja humanitaarkriisi ja äh, kodusõda ei oleks üldse tekkinud ja Liibüa riik ei oleks nüüd läbi kukkunud riik. võib-olla siis oleks seal regioonis kõik paremini. räägitakse, et Liibüat kasutatakse öö, äh, Süüria ja Liibanoni äh, ja Egiptuse äh, pühasõdalaste väljaõpetamiskohana. Liibüa küll ise eitab seda ja USA usub seda ning väidetavalt pommitatakse neid laagreid äh, salaja. hiljuti oli mul intervjuu ühe äh,, oli intervjuu Tuneesia siseministriga ja tema ütles, et Liibüa et Liibüa on justkui viitsütikuga pomm oma naabrite suhtes. Alžeerias on äh, neljaveolised sõidukid, raketid, äh, igasugused äh, mürsud ja lahingulennukid Liibüast on salapäraselt kaduma läinud kaksteist lahinglennukit, mida saaks kasutada Tuneesias ja Alžeerias Äh, nii palju siis sellest, äh, mida ma intervjuult, intervjuul kuulsin. kas me teeme Araabia liiga riikidega koostööd? ja teine küsimus puudutab äh, neid naftapurgaeve, mis on praegu sõjaväelaste käes. Bueno, un conjunto de preguntas fáciles <laughs> jah, tõesti, need olid kerged meeldivad küsimused. sest kõik, mis liivat puudutab, on kergemeeldiv. aga ma proovin siiski neile küsimustele vastata, sealjuures nii kiiresti kui võimalik ja nii palju kui võimalik. Äh, konsultatsioon äh, lähiriikidega, naaberriikidega ja Pärsia lahe riikidega on loomulikult tervitatav ja vajalik. Äh, sellest rääkis ka mitu sõnavõtjat kõikide regiooni tähtsamate riikidega on tarvis läbi rääkida, ma ei pea siin silmas ainult naaberriike. Egiptusel on väga tähtis roll. aga siis äh, tuleb mõelda ka riikidele, mis on pisut kaugemal, näiteks Türgi ja Katar või Araabia Ühendemiraadid. kõigil neil on tegelikult Liibüa olukorrale suur mõju ja kõik nad praegu toetavad äh, välja pakutud algatust nii et äh, varsti esitatakse see ettepanek ametlikult ja seda toetavad kõik riigid, äh, kellel on äh, Liibüale mingisugune mõju, mis on väga hea. mis puudutab konverentsi, siis on see, selle looja, loojaks on nimetatud B kolm pluss viis grupp, mis enne oli B kolm pluss kolm, ehk siis alalised riigid, need on USA, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik ja nendele liitub, nendega liitub veel Itaalia, Hispaania, Saksamaa ja Malta ehk siis neli riiki ja viiendaks on Euroopa Liit. Äh, selline kohtumine toimub homme. ja loomulikult jälgib see grupp ka seda, mida teeb ÜRO ja meie jaoks on nende töö ja nende toetus väga oluline. meil ei ole mingit kavatsust kedagi kõrvale jätta, vastupidi, see rühm töötab väga avatult ja püüab saavutada erinevaid, erinevaid lahendusi, neid ähm, erinevaid koostööformaate on välja pakutud hiljuti näiteks Itaalias ja New Yorgis ja need lahendused hõlmavad kogu regiooni, aga Pärsia lahe riike ning äh, nüüd kavatsetakse luua uus äh, läbirääkimiste platvorm ja uus koostöörühm ja räägitakse, et see luuakse Madridis. see, mida meie ootame, on uus formaat ja me ootame, et rahvusvaheline üldsus äh, seda uut formaati ÜRO pingutusi ka toetaks ja et ta toetaks äh, ka neid, kes Liibüat toetavad. vara on öelda, mis äh, resolutsioon kaks tuhat kaks, üks, seitse, neli kaasa toob, sellepärast et seal oli räägitud ka sihtmärgistatud sanktsioonidest Need sanktsioonid on sihitud nende vastu, kes õõnestavad Süüria, vabandust, Liibüa julgeolekut ja kes ei tee koostööd julgeolekunõukogu, julgeolekujõududega. kuid võib-olla peaks julgeolekunõukogu kõigepealt välja selgitama, kes on need sõjaväelased, kelle vastu neid sanktsioone võiks rakendada. Need on siis sõjaväelased, kes on esitanud ähvardusi samuti võivad äh, sanktsioonid olla suunatud äh, poliitikutele, kes kas õõnestavad või muudavad keerulisemaks või äh, suisa tõkestavad poliitilise lahenduse leidmist. see missioon, mida mina juhin, ei ole tegelikult otseselt seotud sanktsioonide kehtestamise protsessiga, aga ma usun, et see protsess läheb igal juhul edasi ja me võime varsti oodata tulemusi ning siis, kui need tulemused tulevad, on võimalik rääkida ka sellest, kuidas me neid hindame. järgmise küsimuse kohta. tegemist on algatusega, mis ei hõlma mitte ainult poliitikat mitte ainult poliitikuid, tegemist on poliitilise algatusega, nii-öelda ümarlauaga, aga selle taha ei kogune mitte ainult poliitikud, vaid äh, ka teised isikud, kes on õigusloomega seotud erinevate <clears throat> linnavolikogude liikmed, sest ka äh, linna, kohalikud äh, volikogud on demokraatlikult valitud Liibüas ja sinna tulevad ka kodanikuühenduste esindajad. nii et äh, tegemist <clears throat> on ümarlauaga, mis ähm, hõlmab võimalikult paljusid. peale selle toimub veel kolm ümarlauda. sõjaväelased, äh, hõimupealikud, nagu härra Naat neid nimetas, ja Liibüas nad on tõesti olulised, ja kolmandaks neli tähtsamat poliitilist parteid klani- ja hõimupealikud on tähtsamad maapiirkondades, eriti idas ja lõunas, aga öö, äh, Tripolis ja teistes linnades on olulisemad ikkagi poliitilised parteid, nii et paralleelselt tekib neli kohtumist poliitikud, äh, sõjaväelased, hõimupealikud ja poliitiliste parteide äh, juhid. me loodame väga, et tegemist on põhjaliku protsessiga, et tekib tõeline debatt ja et äh, selle raames õnnestub läbi arutada Liibüa ühiskonna äh, mitmed tähtsad aspektid. ma tõesti arvan, et see on viimane võimalus nii Liibüa kui Euroopa jaoks. läbirääkimiste esimene etapp peaks käsitlema äh, teejuhti, seda, kuidas paika panna ühtne valitsus, mismoodi jätkata tööd põhiseaduse protsessiga, sest äh, see töö on jäänud venima, nagu te teate. me arvame, et põhiseadus võidakse vastu võtta juba varsti, et äh, ta võiks põhimõtteliselt juba varsti panna referendumile, aga selleks oleks vaja, et riigis valitseks rahu, nii et selle poole me nüüd äh, püüamegi, püüdlemegi. kui see küsimus lahendatud saaks, siis oleks võimalik edasi minna teiste institutsiooniliste probleemide lahendamisega, nii et see on nii-öelda mitmeetapiline äh, Äh, protsess. kõige olulisemad on läbirääkimised, mis toimuvad nelja paralleelse ümarlaua taga ja me loodame väga, et äh, see protsess algab juba mõne päeva pärast. aga ma nõustun teiega, et meil on vaja ka varuplaani, plaan B-d, võib-olla ka plaan C-d tegelikult Akadeemia kaks ehk need ümarlauad juba on plaan B, plaan A oli Akadeemia üks, nii et nüüd on meil vaja siis plaan C-d või kolmandat plaani, kuna olukord on muutunud veel palju hullemaks, kui ta oli varem. väga raske on, väga raske on teada, kas poliitiline protsess õnnestub või kukub läbi. seetõttu on vaja ette näha formaat kõigi jaoks, ka relvastatud osalejate jaoks ja siis on võimalik, et äh, läbirääkimised näevad ikkagi välja traditsioonilise rahukonverentsina. on aga selge, et äh, poliitiline protsess on igal juhul raske, näiteks täna toimusid riigi idaosas jälle uued pommitamised ja viimastel nädalatel, eriti viimase kümne päeva jooksul, on kasutatud äh, sõjalennukeid ja sõjalist jõudu sellisel moel, mis rahvusvahelise üldsuse paneb muretsema, Bangladeshis toimuvad endiselt lahingud ja seetõttu peame vaatama, mis tegelikult on üldse võimalik. kuid sellest hoolimata mõtleme me sellele, mida teha siis, kui poliitiline protsess tulemusi ei anna. mul ei ole mingisugust täpset infot selle kohta, kus inimesi välja õpetatakse või mis laagrid need on. ma olen Ühendkuningriigi kolleegidelt kuulnud, et midagi sellist toimub ja eriti seda, et Ühendkuningriigis on mingid inimesed, kes on, on seotud seksuaalrünnakutega. kuid minul endal mingit konkreetset infot selle kohta ei ole. mul ei ole infot selle kohta, et inimesi õpetatakse välja kuskil Euroopa riigis, näiteks Ühendkuningriigis ja siis lähevad nad äh, pühasõdalaseks. seesama käib väite kohta, et Kataris pühasõdalasi välja õpetatakse. jah, ma olen raportites seda lugenud, aga mul isiklikult sellist infot ei ole. ma võin praegu öelda, et Katar toetab väga tugevalt äh, poliitilise lahenduse leidmist ja praegu käimasolevat poliitilist protsessi ning kõik, kellel on Liibüas mingitki mõjuvõimu saavad ju aru, et Liibüa on kuristiku veerel, kui ta äh, kukub, siis puhkeb täielik kaos, mitte keegi ei taha seda. mitte keegi ei soovi näha täielikku kaose puh-, puhkemist Liibüas ja seda püütaksegi vältida. pärast äh, seda, mis toimus idaosas Benghazis on meil vaja terrorismi küsimusele mõelda. sõjalised jõud ei ole praegu eh, needsamad, mis on riigi relvajõud. ja praegu tundub meile, et terrorismivastaseks võitluseks on meil vaja kasutada riigi institutsioone, riiklikke institutsioone. see on esimene küsimus, millest tuleks arutada. ja teine küsimus on see, et pole selge Eh, millised on edasised plaanid ja kavatsused, alates detse-, alates veebruarist on mitu korda kahtluse alla seotud, seatud demokraatlike institutsioonide olemus. kasutatakse sõjalisi vahendeid, õhurünnakuid, mis aga samas ei võta sihikule terroriste, vaid ka tsiviilisikud ja meie seisukohast terrorismiga nii võidelda ei saa. võib isegi väita, et äh, teatud juhtudel võib selline tegevus olla vastupidise mõjuga äh, ja liita inimesed, kes võib-olla muidu terrorismi ei pooldaks, nad liita. alates sellest, äh, kui, kui šaria on kohalik mm, kui kohalik organisatsioon, terroriorganisatsioon on ka kantud terroriorganisatsioonide nimekirja, on tema vastane tegevus äh, tõhustunud. nii et jah, siin on mitmeid lahtisi otsi, mitmeid küsimusi. aga see, mida rahad teeb, meid eriti ei aita praegu oleks kõige parem, kui poliitiline protsess tehtaks võimalikuks kui oodatakse ära üleminekuaeg. ja sellest oleks võib-olla Liibüale kasu, kuigi me teame, et oodata tuleb äh, kaua ning et Liibüa kannatab nii sisemiselt kui välimiselt, kuid ikkagi tuleks talle anda võimalus. ja viimaks kohtuotsuse kohta. nagu ma enne ütlesin, kujuneb see väga raskeks, väga raske on mingit seisukohta võtta Äh, ja selleks on mitmeid põhjuseid. üks on muidugi süüdistus, et kohus tegi otsuse äh, surve all, sest neid hirmutati, sest Tripolis on sõjavägi, sest kõik see on küll õige. aga see on tõsi olnud ju juba kuu aega. Liibüa on kogu aeg olnud riik, kus äh, kõigil näeb sõjaväge ja see on alati olnud probleem, siin midagi uut ei ole. Äh, jah, Tripolis on nüüd teised äh, sõjaväelased, aga, aga sõjavägi on ka enne olnud kohal. nii et olukord ei ole kerge, ta ei ole kerge mitte ühelgi äh, juhul ja küsimus ei ole siin mingis õiguslikus argumendis, küsimus on puhtalt poliitiline. isegi kui ülemkohus oleks teinud mingi väga selge otsuse, oleks Liibüas ikka poliitiline probleem, nii et Liibüa peab leidma poliitilise lahenduse ja rahvusvaheline üldsus peab äh, sel-, seda tagant tõukama. ma arvan, et ma juba vastasin küsimusele hõimupealikute kohta aga mis puudutab teie teist küsimust, siis see on palju keerulisem. Liibüal on neli tuhat äh, kilomeetrit maismaapiiri ja see piir ei ole eriti äh, äh, tugev. see on kergelt rikutav ja seetõttu on meil ka väga palju asüülitaotlusi, aga lisaks ka ebaseaduslikku inim- äh, ja narkokauplemist Te ilmselt teate seda väga hästi, Lõuna-Liibüas on asi eriti hull. seda äh, kauplemist või äh, narkokaubandust ja inimkaubandust kontrollida on väga raske, aga me peame seda ometi proovima. Euroopa Liidul on olemas piirikontrolli missioon, mis loodetavasti saab varsti minna ka Liibüasse ja seal Liibüat aidata. piiriküsimus on üks äh, valusamaid küsimusi ÜRO ja Euroopa Liit on teinud koostööd ja me loodame, et me saame aidata riike, millel endal puudub piirikontrolli võimekus. näiteks Liibüal seda ei ole ja ei ole tegelikult ka Liibüa lõunapoolsetel naabritel. kes vastustavad poliitilist lahendust? põhimõtteliselt eh, ekstremismid, ekstremistid ja neid on eh, mõlemal pool. islamistid kes on väga lähedased pühasõdalastele ja radikaalsele islamis-, islamile. Nemad ei toeta poliitilist lahendust. see on täiesti selge. me oleme mõningaid neid inimesi hiljuti ka näinud, nad olid Tripolis meeleavaldusel, meelt avaldati ÜRO ja dialoogi pidamise vastu. Õnneks on tegemist vähemusega enamik äh, islamiusku inimesi on mõõdukad ja toetavad poliitilist lahendust. ma arvan, et mõõdukate rühm toetab äh,, esindab enamust ja nemad kindlasti toetavad poliitilist lahendust, aga siis kahjuks on olemas ka ekstremistlik vähemus, kes, äh, kelle tõttu siis kujunebki seisukoht, et kõik islamistid äh, või islamiusku inimesed igal juhul on ekstremistid ja terroristid kellega ei saa mitte midagi arutada. kui mõni relvastatud rühmitus midagi teeb, siis tekib kohe ekstremismi äh, küsimus ja tõepoolest seda tüüpi inimesed poliitilist lahendust ei toeta, vähemalt nii praegu näib, aga me räägime nendega ja te küsisite ka sõjaväelaste kohta, ähm, ka sõjaväeliste rühmituste kohta, äh, kellega me püüame samuti läbi rääkida, äh, sest et oleks mõistlik, et nad tuleksid selle plaaniga kaasa. Nemad ise otsuseid teha ei saa, nad ei saa neid ka teistele peale suruda. Äh, relvastatud jõu kasutamine ei saa kaasa tuua mingit poliitilist kasu või poliitilist lahendust kuid äh, Liibüa kriisi ei saa lahendada juhul, kui äh, äh, sõjaväeliste rühmitustega ikkagi arvestada. seetõttu on vaja nendega rääkida nii, et nad oleksid selle protsessi osa. härra Kastoda rääkis sellest, et on võimalik, et Liibüa lõheneb või killustub, aga tegelikult Liibüa ju juba on lõhenenud, nii juba on. kaks parlamenti, kaks valitsust Äh, idaosa on pigem äh, nende sõjaväeliste, sõjaväeliste rühmituste kontrolli all ja nii edasi, seetõttu tulebki Liibüal ja rahvusvahelisel üldsusel selle reaalsusega arvestada ja Anna Komešil oli õigus, kui ta ütles, et see on viimane võimalus nii äh, nende kui meie jaoks. asi on nii, nagu ta on. ja Lõuna-Liibüal on eriti ohtlik dünaamika, nagu härra Naatk enne ütles. see tähendab seda, et Liibüas on kõik riskid juba realiseerumas ja meie peame suutma need kuidagi ühe, need kuidagi ületada ja selle riigi uuesti äh, ühtsemaks liita. ma nõustun teiega, et me maksame praegu hinda öö, ähm, selle eest, et rahvusvaheline üldsus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ei äh, tegutsenud rändevoogude kontrolli kohta ei oska ma vastata. ma arvan, et maffia. kindlasti mitte mingid poliitilised fraktsioonid ja ka mitte sõjaväelised rühmitused. Neid äh, ei saa rändevoogudes küll kuidagi süüdistada ega öelda, et nad neid kontrollivad, aga tegemist on keerulise olukorraga, sest Liibüas on palju ebakindlust ja vastasseisu, seal ei ole tõelist politseid, tõelist haldusaparaati. ja kõik need probleemid tuleb kõrvaldada, enne kui me saame vastata küsimusele, kes seal täpselt maffiasse kuulub ja kas nemad on äh, Euroopasse smuugeldanud aasta jooksul rohkem kui sada tuhat inimest. kas need on pühasõdalased? Äh, ja ka pühasõdalastel on tähtis roll. Te küsisite, kes on pühasõdalased? Liibüas ei ole pühasõdalased öelnud, millisesse, et nad kuuluksid islamiriigi ridadesse. traditsioonilise määratluse järgi võiks öelda, et nad on Al-Qaeda osad, kuid ka seda ei ole nad ise tunnistanud. on üks väike äh, ekstremistlik rühmitus, mis on öelnud, et äh, nemad tegutsevad Liibüas Ansar al-Sharia ja Benghazi on kuulutatud terroristlikeks rühmitusteks ja need, nad tegutsevad ennekõike Tarnas. Eh, ma arvan aga, et Gaddafi režiimi toetajaid on väga vähe. Tripolis kindlasti on, on teatud sektoreid, kes jah, võivad öelda, et Gaddafi tuleb tagasi, see on osa nende narratiivist, aga ei ole praegu ühtegi suuremat poliitilist jõudu, kelle ridade enamuse moodustaksid endise režiimi toetajad Äh, tulevikus peab üles ehitatama demokraatlik Liibüa. mõned endise Gaddafi režiimi liikmed küll püüavad praegust konflikti ära kasutada ja väärata äh, tulevikku, öeldes, et Gaddafi režiim oleks pidanud ikkagi jääma kestma. Anna, ma nõustun sinuga täielikult ilma rahvusvahelise toetuseta ei sünni ka mingit kokkulepet. nii et seetõttu on väga oluline, et kõige olulisemad riigid meid toetaksid, Euroopa Liit on meie jaoks ülisuure tähtsusega. me peame vältima mineviku vigade kordamist, millele tõepoolest on siin korduvalt vihjatud. see, et Liibüa jääb lõhestatuks, nagu ta praegu on ja ähm, kui see nii on, siis ei saa sündida ka mingit, mingit lahendust. mis puudutab kuninga küsimust, siis võib see olla oluline idapoolsete hõimude jaoks. aga ma arvan, ma arvan, et ei ole mingisugust alternatiivi. ma ei usu, et Gaddafi režiim üldse oleks saanud kuidagi püsima jääda. mina iseenesest arvan, et teist võimalust sellele, mis toimus, ei olnudki. oli valida, kas lasta Gaddafi vägedel lihtsalt äh, läbi viia meeletu veresaun või äh, see rünnak peatada, ära hoida ja asjade käik äh, ümber äh, pöörata ja lasta revolutsioonilistel vägedel teha seda, mis nad tegid. ma arvan, et mingiks diplomaatiliseks lahenduseks ei oleks, ei olnud lihtsalt aega, oleks olnud väga kena, kui see oleks nii olnud. aga see nii ei olnud ja see ei olnud tegelikult ka võimalik, sest Gaddafi väed olid ju juba linnaväravate all. muidugi me ei saa kunagi teada, mis kõik oleks võinud olla koostöö Aafrika Liiduga toimub. täna lähen ma ise ühele koosolekule ning homme toimub äh, regioonis kontaktrühma kohtumine. selle eesmärk on koostöö ÜRO algatustega. ja siis viimaseks nafta küsimus tegelikult nafta ja gaasi ostmine. sellest räägitakse ministrite kohtumisel, ma tean, et rahvusvaheline üldsus on mures, et loodusvarad võivad katsu-, sattuda valade inimeste kätte, see toob kaasa väga suure finantskahju kõigi jaoks ja loomulikult peame me selle ära hoidma, aga see on osaliselt ka Euroopa, Euroopa Parlamendi töö, aitäh! härra Leon, soovin teile palju edu, palju õnne, sest seda te tõesti vajate Liibüa jaoks ja ma soovin palju edu ka meile kõigile Euroopa Liidule Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt. head kolleegid, tuleme nüüd küsimuse juurde. mis tähendab veel pikka-pikka äh, arutelu, terve tund. tegelikult äh, on meil siin üks äh, raport, väga tehniline raport, kas keegi soovib sõna, kui ei, siis hääletame ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud või veel mitte. nüüd on lõppenud